okei okay,, thank you, gentlemen of the press. suur aitäh. suur aitäh ka kõigile pressi esindajatele, me oleme sunnitud nüüd alustama. tere hommikust, daamid ja härrad. ma soovin äh, tervitada kõigepealt härra Karel de Kuhti, kes on volinikukandidaat ja lubage mul rõhutada ka seda, kui tähtis on tänane kuulamine. ma tahaksin rõhutada, et see kuulamine on Euroopa Komisjoni volinike ametisse nimetamise tähtis osa, need inimesed teenivad Euroopa üldsust järgmised viis aastat. Euroopa Parlament tagab demokraatliku kontrolli ning ainult Euroopa Parlament saabki sellist kontrolli Euroopa Liidu mm, täidesaatva osa üle teostada. ning see ametlik kuulamine on veelgi tähtsam selle tõttu, et vahepeal on jõustunud Lissaboni leping, mis annab Euroopa Parlamendile ning ka meie erialakomisjonile suuremad volitused eh, poliitika juhtimisel ja kontrollimisel. ning seetõttu tahab Euroopa Parlament eh, kahtlemata teada, mida meil on võimalik eh, volinikult tulevikus oodata, enne kui me selle volinikukandidaadi ning kokkuvõttes kõik volinikud järgnevate, järgneva kahe nädala jooksul heaks kiidame Lissaboni leping on Euroopa Parlamendis teinud institutsiooni, mis legitimiseerib kaubanduspoliitika ning võttes arvesse seda ja kõiki tulevasi arenguid, soovin ma selle komisjoni liikmete nimel öelda, et me kahtlemata soovime hakata oma volitusi täiel määral kasutama koostöös nõukogu ja komisjoniga ning äh, kõigepealt äh, soovin kõigile ka meenutada, et vastavalt äh, juhtnööridele, vastavalt kodukorrale ja vastavalt reeglitele kuulab Euroopa Parlament voliniku kandidaate nende üldpädevuse, isikliku pädevuse ja teadmiste alal ning kontrollib seega Ehm, mismoodi vastavad voliniku võimed tema eh, portfellile ja millised on tema üldised eh, oskused, milline on tema suhtlemisoskus. loomulikult on kõigepealt eh, välja saadetud ka ettevalmistav küsimustik ning volinikukandidaat on neile küsimustele andnud ka kirjalikud vastused ja need vastused on jagatud välja meie liikmetele. kuid vastavalt reeglitele oleme pidanud komisjonilt küsima ka äh, huvide, majanduslike huvide deklaratsiooni ning oleme selle ähm, tänaselt volinikukandidaadilt loomulikult ka saanud. veel mõned äh, täpsustavad märkused tänase menetluse kohta. tõlge toimub kahekümne kahte keelde ja tõlkide huvides palun kõigil kohalviibijatel rääkida mõõduka kiirusega, nii et tõlkidel oleks võimalik seda juttu ka tõlkida. meie tänast kohtumist on võimalik jälgida Europarlamendi kodulehelt reaalajas ning hiljem on võimalik tänase kohtumise salvestust samuti vaadata sellelt kodulehelt ja me anname välja ka ametliku raporti võimalikult kiiresti pärast tänase kohtumise lõppemist. lisaks sellele saalile on olemas veel ka kuulamisruum A5 G3, kus edastatakse pilti ja kus on võimalik kuulda juttu, mida siin räägitakse. ning äh, kuulamine on täna kolmetunnine ja te olete kätte saanud paberid selle kohta, mismoodi see aeg on jagatud. kõigepealt eh, loomulikult võtab sõna volinikukandidaat. tal on aega kümme minutit. siis järgneb debatt, mis kestab umbes kaks tundi ja nelikümmend minutit. ja seda peetakse nii-öelda pingpongi põhimõttel viieminutiste äh, lühisessioonide kaupa. ehk siis kõigepealt saavad sõna hinda koordinaatorid viie, äh, kõigepealt vabandust, saavad sõna poliitilised fraktsioonid viie minuti kaupa. kõigepealt esitatakse küsimus, mis kestab ühe minuti, siis sellele vastatakse kahe minuti jooksul, siis saab esitada lisaküsimuse veel ühe minuti jooksul ja lisavastuse anda veel ühe minuti jooksul, see kokku moodustab viis minutit ja siis tuleb järgmine viieminutine lühisessioon, kus on kõigepealt küsimus, siis vastus, siis lisaküsimus ja lisavastus ning kokku saavad need kesta viis minutit. liikmed ei tohi küsimuse esitamisel rääkida kauem kui ühe minuti. ja tuleb veel täpsustada, et küsimuse ja lisaküsimuse tohib esitada üks ja sama inimene ning need küsimused Ehm, need lisaküsimused peavad eh, olema seotud vastusega, mille volinikukandidaat juba andis. Nende küsimuste raames ei tohi üles võtta mingisuguseid muid teemasid. selle koosoleku juhataja jätab endale õiguse katkestada kõneleja, kui ta esitab lisaküsimuse, mis ei vasta nimetatud kriteeriumitele. ja samuti tuleb rangelt kinni pidada kõneajast. ma soovin teile ka öelda, et INTA sekretäriaat on ühendust võtnud parteilise kuuluvuseta liikmetega, kuid äh, nad ei vastanud. ning seetõttu on need viis minutit, mis muidu oleksid kuulunud nimetatud liikmetele, äh, lisatud lõpuaega ja see lõpuaeg on ette nähtud volinikukandidaadile lõplikuks äh, sõnavõtuks, mis võtab ka kokku tänase ametliku kuulamise ja seetõttu saab volinikukandidaat lõpus kõnelda kümme minutit, mitte viis. hiljem kohtub ähm, kohe pärast ametlikku kuulamist kohtub volinikukandidaat äh, ka pressiesindajatega. selline oli see siis lühike sissejuhatus ning nüüd saame me alustada ja ma annan sõna härra Karel Teekuhtile kümme minutit. suur aitäh, härra esimees, lugupeetud äh, liikmed. ma tervitan võimalust äh, täna end siin komisjonis tutvustada ka äh, teiste rahvusvaheliste küsimustega tegelevate komisjonide esindajate juuresolekul ning teile tutvustada oma seisukohti rahvusvahelise kaubanduse alal ning ma loodan, et see on küll esimene, kuid mitte viimane paljudest-paljudest diskussioonidest, mis meil olema saavad mul on viisteist aastat kogemust Euroopa Parlamendi liikmena ning praegu töötan arengukoostöö volinikuna. seetõttu saan ma kahtlemata aru, kui tähtis on Euroopa Parlamendi roll Euroopa Liidus. Lissaboni leping annab Euroopa Parlamendile uued volitused otsuste tegemisel, eriti mis puudutab äh, äh, kaubandusega seonduvat õigusloomet. loomulikult tean ma, mis on rahvusvaheline kaubandus, olen olnud äh, välisminister ja seetõttu saanud laiaulatuslikke kogemusi rahvusvahelisest kaubandusest ja lepingutest. olen Belgiat esindanud Euroopa Liidus ja WTO mm, konverentsil Hongkongis kahe tuhande kuuendal aastal ning samuti Genfis kahe tuhande kaheksandal aastal. selle aja jooksul olen käinud ka väga paljudes kolmandates riikides kaubandusmissioonidel. olen poliitik olnud kolmkümmend aastat ning selle aja jooksul on mul arenenud äh, vajalikud kommunikatsioonioskused olen olnud tegev Belgia poliitikas, nagu juba ütlesin, ja seetõttu on mul mitmeid sidemeid väga erinevate poliitiliste esindajatega. nüüd aga ähm, minu portfelli juurde kaubandus on alati olnud äh, suurepärane võimalus majanduskasvu arendamiseks Euroopas ja mujal, isegi praegu on meil sellest kasu, sest me võime selle abil väljuda väga raskest majanduslikust olukorrast ma olen väga pikaaegselt toetanud Euroopa Liidu kaubanduspoliitika kahte alustala Äh, äh, alustalasid, need on siis avatud turud, mida toetavad, mida toetab reeglipõhine rahvusvaheline kaubandussüsteem. kuid ei piisa ainult sellest, et usutakse vabakaubandust või avatud turgusid, ähm, need ei ole eesmärgid omaette. vabakaubandus peab olema tööriist, mille abil luua jõukust, stabiilsust ja arenguvõimalusi. kui neid toetavad õiged ruul-, reeglid ja institutsioonid, siis annab vabakaubandus meile kõige paremad tulemused vabakaubandus peab olema üks teiste meetmete seas, ainult siis on võimalik selle abil edendada euroopalikke väärtusi ka mujal, euroopalikke väärtusi nagu jätkusuutlik areng ja inimõigused. lisaks sellele mm, toob meie turgude avamine kaasa innovatsiooni ja loomingulisust äh, nii Euroopas kui ka äh, mujal, sest äh, meil on mõjujõudu üleilmses kaubanduses Euroopa Liit peab olema eeskujuks, kuid see ei tähenda seda, et me aktsepteerime ebakohaseid kaubandustavasid või seda, et teised kasutavad protektsionismi. ja seetõttu olengi ma, ma rõhutanud, et kaubandus tuleb asetada laiemasse konteksti. alates ähm, sellest, kui ma eelmisel aastal komisjoni liikmeks sain, olen hakanud paremini aru saama, et on vaja omavahel siduda arengu, koostöö ja kaubandus ning kindlasti osutan sellele suurt tähelepanu ka tulevikus, kui te mind ametisse kinnitate. Euroopa Liidu kaubanduspoliitika peab aitama ka arengumaid, aitama neil paremini integreeruda üleilmsesse majandusse, aitama eh, tõsta elatustaset eh, sellisel moel, mis toob kaasa suurema poliitilise stabiilsuse ja sotsiaalse eh, progressi. nüüd räägin lähemalt viiest prioriteedist Euroopa Liidu kaubanduspoliitika jaoks järgmise viie aasta jooksul. kõigepealt mitmepoolne kaubandussüsteem. praegu on WTO sattunud löögi alla. selle nii-öelda lipulaev Doha ähm, läbirääkimised ei ole äh, kuskile jõudnud. kuid äh, meil on vaja üles ehitada avatud reeglitepõhine ja läbipaistev mitmepoolne kaubandussüsteem, kus kasutatakse läbirääkimis, äh, läbirääkimismehhanisme. WTO ükskõik, kas ta on siis foorum, kus arutatakse erinevaid küsimusi seoses banaanide kaubastamisega või kus püütakse ähm, ära hoida seda, et maailm saab äh, liiga protektsionistlikuks paigaks, WTO on igal juhul ähm, tähtis meile kõigile. tänu WTO seiresüsteemile oleme siiski suutnud praeguses majanduskriisis ära hoida protektsionistliku laine. me peame Äh, me peame teiseks meeles pidama, et tuleb süvendada kaubanduse investeeri-, investeerimissidemeid kahepoolsel ja regionaalsel tasandil. lisaks sellele, mida saab teha mitmepoolselt. India, Kanada, Ukraina, Ladina-Ameerika, Euromed, äh, kõik nad ähm, on meie jaoks järgmistel aastatel väga tähtsad. lisaks tulevad läbirääkimised Singapuriga, me asume uuendama kaubandussuhteid äh, Hiinaga ja on mitmeid tähtsaid turgusid Aasias, kõik see toob kaasa suurema integreerumise. Ähm, lisaks ähm, on meile väga kasulik ähm, leping Koreaga, mille, mille äh, sõlmime ja mis esitatakse teile heakskiitmiseks. kolmandaks äh, peame majanduskoostöö juhtivate majandusruumidega, eriti USA ja Hiinaga, viima kõrgemale tasemele. USA puhul ei ole äh, kõige suurem probleem mitte toll, mitte tollid äh, piiril, kuid äh, just piiritagused barjäärid. hiljuti nägime, kui kui oluline on äh, ületada just mittetariifsed äh, takistused. sotsiaalset dumpingut ei tohi Euroopa-USA kontekstis lubada ja seetõttu tuleb, tuleb keskenduda ka transatlantilise majandusnõukogu tööle, äh, kus ma olen nii-öelda kaasesimees me peame omalt poolt samuti dialoogi tõhustama Hiinaga äh, kaubanduse investeerimise valdkonnas, sest äh, Peking võtab endale üha suuremaid ülesandeid, olles äh, globaalseks tegijaks. loodetavasti Hiina avab ennast ka edasi ning loodetavasti suudame vastata ka sellistele olulistele küsimustele, näiteks nagu valuuta äh, äh, õigel olukorral mitte vastavad kursid. me peame samuti jõudma ka lõpuni majandus äh, partnerluslepingutega AKV riikidega ning nende lepingute puhul me oleme kuulnud väga palju kriitikat. ma olen täiesti veendunud ka selles, et me peaksime jätkama avatud ja paindliku lähenemisega, äh, mida me oleme korraldanud viimaste kuude jooksul, pakkudes, äh, suutes saavutada sobivaid tulemusi, mis on äh, sobivad WTO-le vaadates ka praeguseid soodussüsteeme, me peaksime seda ka edasi arendama, kui praegune süsteem kehtivuse kaotab kolmekümne esimesel detsembril aastal kaks tuhat üksteist. kui meil on tegemist keeruliste majandusaegades, komisjon peaks kindlasti järgima ka seda, et Euroopa ettevõtted, ekspordid, eksportöörid, importöörid kes konkureerivad omavahel, on äh,, neid koheldakse õiglaselt ja nende antakse ka võimalusi oma tegevust laiendada. seetõttu ma tahaksin ka äh, Ähm, tegutseda selles valdkonnas, et saavutada paremat ligipääsetust kolmandatele turgudele ning ma püüan saavutada ka paremat läbipaistvust praeguse äh, kaubanduskaitseinstrumentide puhul. kui majanduskriisi olukord on äh, leevenud, siis ma tahan kindlasti üle vaadata selle küsimuse, mis puudutab antud instrumente ning ma peaksin, tahan seda näha ka toavooru äh, mõttes. lisaks sellele peaksime vaatama ka seda, kuidas Euroopa Liidu uusi volitusi, mis puudutab otse välisinvesteeringuid, saab äh, kasutada laiendatud võimaluste tekitamiseks ning Euroopa Liidu firmade kaitsmiseks. siin ma usun ka seda, et kõigepealt me peaksime vaatama, millised on olemasolevad kokkulepped liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel ning need äh, peaksid kindlasti äh, oma äh, kehtivust jätkama. seejärel me peaksime kindlasti vaatama ka uusi Euroopa Liidu investeerimispoliitikat. härra eesistujad, lugupeetud liikmed, see tähendab uut kava, kui mul on vaja teie abi, ma ei saa seda üksinda teha. järgmiste kuude jooksul uus komisjon ja parlament paneb paika need ehitusplokid, mil aitab öö, oma uusi pädevusi täita täiel määral, mis puudutab uut raamlepingut meie institutsioonide vahel. ja teil on olemas minu lubadus, et kaubandusvaldkonnas ma teen teiega koostööd nii siin selles komisjonis kui ka, ka täiskogu istungul, tehes seda täie läbipaistvusega, andes teile informatsiooni, mida teil on vaja selleks, selleks, et teie tööd saaksite teha. me ei ole alati võib-olla ühel meelel, kui te leiate, et minu uks on alati avatud ja ma olen valmis alati kuulama, õppima ja vaidlema Äh, me arvatavasti jõuame ka äh, detailideni küsimuste valdkonnas, kuid äh, ma usun, et Lissaboni leppe raames me leiame, et me leiame võimaluse, kuidas kvalitatiivselt oma tööd parendada. lugupeetud eesistuja, daamid ja härrad, kuna mul ei ole piisavalt aega, ma ei ole saanud rääkida kõikidel teemadel, mida me siin arutame. eriti vaadates seda valdkonda, mis puudutab kaubanduse ja kliimamuutuse ja inimõiguse valdkondi. kuid ma usun, et te tõstatate need küsimused oma kü-, küsimused küsimuste ringis ja ma saan nendele ka vastata. kuid ma tahaksin lõpetada selle sõnumiga. kaubanduspoliitika on väga oluline vahend majanduspoliitika valdkonnas, kuid see jääb kindlasti laiemate meie ühiskonna eesmärkide teenistusse. see puudutab sotsiaalseid õigusi, head haldust, keskkonnakaitset tegemist on poliitilise instrumendiga ning seega Euroopa Parlamendi hääl, mis peaks olema ju poliitiline hääl, on see, mida me peaksime selgemalt kuulma. suur tänu härra De Guhtile. The first block of this uh, uh, of questions in the esimene küsimuste ring algab siis uh, kaubanduskomisjoni koordinaatoritega ja poliitiliste fraktsioonide esindajatega. esimeseks on EPP äh, esindaja härra Karlsbergi härra volinik, mul on väga hea meel, et vahetult pärast Lissaboni lepingu jõustumist tulete just teie meie juurde, sest teie kui Europarlamendi saadik ja erinevate komisjonide liige olete see, kes suudab võidelda parlamendi õiguste eest, sellepärast tahaksin peatuda kahel küsimusel, esiteks mis puudutab öö, äh, kaubanduskokkuleppeid, siis tulevikus nende sõlmimisele kaasatakse parlament, kuid kuidas te suudate tagada seda, et pärast lepingut sõlmimist neid ei muudeta seni, kuni parlament pole neid muudatusi heaks kiitnud. teiseks, kaubanduspoliitika iseseisvus, uus Lissaboni leping seab selle ja ühise välispoliitika keskmesse, kuidas te aga suudate tagada väliskaubanduslepingute iseseisvuse, eh, <clears throat> kuivõrd eile eh, proua Ashtoni kuulamised see nii ilmselgelt välja ei tulnud, kuidas see saaks võimalik olla no.? suur tänu ja kaks minutit vastuseks, palun, härra Tõguht uh,. suur tänu kui me räägime vanasest rakendusest, siis see teema äh, kerkib üles väga kiirelt Korea vabakaubandusleppega. ma usun, et midagi on muutunud Lissaboni leppega. Äh, te, äh, teist on saanud kaasseadusandja ja teie peate andma ka omapoolse nõusoleku kõikidele vabakaubanduslepetele. varajane rakendamine ei ole selline asi, mis oleks uhi uus ja mis äkitselt siis äh, esile kerkib Korea vabakaubandusleppe usus. tegemist on tavapärase rahvusvahelise kaubanduse praktikaga, kuid teiselt poolt ma saan aru ka sellest, et äh, kui meil on tegemist Euroopa Parlamendiga ja varase rakendusega, siis võib tekkida sellest poliitiline probleem, nii et me peame selle küsimuse ära lahendama. mis puudutab nüüd Korea lepet, siis ma oleksin seda valmis komisjoniga arutama ning vaatama ka seda, et ehk me saaksime paika panna ajakava. ja kui me sellest ajakavast siis kinni peame, siis me ehk ei pea tegema varase rakenduse jaoks ettepanekut. mis puudutab kaubanduspoliitika sõltumatust teiste poliitikate äh, teisi poliitika silmas pidada, pidades, siis muidugi selline sõltumatus on selline väga suhteline asi, kuid äh, ühtse äh, äh, kommertspoliitika iseloom on nagu selline, et see peaks jääma sõltumatuks. tegemist on eksklusiivse pädevusega, üks vähestest, mis Euroopa Liidul on lisaks sellele teie olete äh, kaaslegislaator ja te peate andma oma nõusoleku ja ma usun, et selline sõltumatus on oluline, seda peab säilitama. me säilitame oma äh, sõltumatusega, mis puudutab äh, Euroopa Liidu tegevusi antud talituse raames, nii et kuid me ei ole ikkagi, me ei seisa siin üksinda, kuid ma tahaksin, tahtsin seda nagu öelda, mul on rohkemgi öelda, aga mul oli ainult kaks minutit Teil on võimalus ka lisada hiljem, ütleb härra eesistuja ja härra äh, Kaspari. tahaksin küsida täpsustavalt, kui me räägime Lissaboni lepingust väliskaubanduse küsimustes, siis see tähendab seda, et nii nõukogu kui parlament on võrdses seisus, mida saate teie konkreetselt teha selleks, et selline võrdsustav lähenemine leiaks aset ka praktikas? selleks, et ette vält-, eh, vältida olukordi, kus antidumpingu protsesside käivitamisel eh, parlament kõrvale ei jääks. väliskaubandusvolinikuna käite te kor-, käite te pidevalt meie väliskaubanduspartnerite juures. <clears throat> kas Te kujutate endale ette, et niisugustele äh, läbirääkimisreisidele võtaksite te tulevikus kaasa ka parlamendi esindajaid selleks, et jätkata tasa, par, dialoogi parlamentaarsel tasemel? suur tänu, üks minut vastuseks. Uh... mis puudutab antidumpingu teemat, siis tõepoolest teie saate äh, võtta selles osas sõna, kuid me arutame seda ja, aga otsuse õigus on äh, komisjonil, see on osa komitoloogia menetlusest ja äh, kui anda vetoõigus antidumpingu teemal, siis see ei vasta Lissaboni leppele, kuid ma olen valmis seda arutama, mis puudutab antidumpingut, siis äh, mina jällegi vaataksin reeglitepõhist lähenemist, jäädes äh, nii lähedale äh, sellele tekstile, mis on antud äh, antidumpingu määruses, kui me arutame seda võttes parlamendiliikmeid reisidele kaasa, hea meelega teeksin seda, ma ei tea küll, kas mul selle jaoks eelarvet on, see oleks ka oluline, kuid teiseks me peaksime ka vahet tegema sellega, kui meil on tegemist äh, multilateraalsete läbirääkimistel nagu WTO, kus te olete osa Euroopa Liidu äh, delegatsioonist ja kahepoolsetel läbirääkimistel, kus oleks palju keerulisem, sellepärast et kahepoolsed tähendaks seda, et äh, tegemist on delikaatse valdkonnaga ja nad võib-olla ei taha endale audientsi. härra Arif, äh, sotsiaaldemokraatide nimel üks minut, palun. suur aitäh, teid tuntakse kui ausat meest, nii et ma loodan, et te vastate avameelselt ja ausalt ka minu küsimusele me teame, et on olemas läbirääkimiste mandaat hoolimata nõukogu seisukohast. mis te arvate? milline peaks meie kaubanduspoliitika aastaks kaks tuhat kakskümmend olema? kas te arvate, et praegune poliitika on läbi kukkunud? minu arvates peaks kaubanduspoliitika aitama luua ka uusi töökohti. ja seetõttu ma tahaksin küsida, mida te arvate olukorrast lennunduses? eriti, mis puudutab kaubandusvaidlust ähm, USA-ga WTO-s. kõigepealt, mis puudutab koostööd teie komisjoniga läbirääkimiste mandaadi asjus, siis ma olen nõu pidanud oma talitustega ja peasekretäriaadiga ja suur osa sellest tuleneb ju raamlepingust, kuid täna tahaksin ma vastuseks teie küsimusele ja ka märkustele, mida teised komisjoni liikmed on teinud, öelda järgmist. kõigepealt hakkab komisjon teie komis-, teie erialakomisjonile kindlasti andma informatsiooni kiiremini ja me peame ka vaatama, mida teha nende dokumentidega, millele ligipääs on piiratud või täiesti salajane mõnikord tuleb läbi töötada väga suur hulk informatsiooni, eriti mis puudutab ad hoc briifinguid, aga meil on vaja paremat kontakti teie erialakomisjoniga ja on vaja, et kontakt oleks parem ka peasekretäriaatide ja kõrgete ametnike vahel, sellisel juhul on infovoog parem. ning muidugi on vaja kaubandusläbirääkimiste briifinguid pidada nii Brüsselis kui äh, ka mujal, kus delegatsioonid on esindatud, see on äh, minu meelest väga äh, tähtis lähtealus. muidugi tuleb vaadata raamlepingu raames, mida veel teha saab. Teie teise ja kolmanda küsimuse asjus pean aga kahjuks ütlema, et ma ei suutnud neid järgida, sest need esitati liiga kiiresti. ja ka minu võime kuulata on piiratud. Need küsimused olid niivõrd kiired, et ma ei saanud neist lihtsalt aru. see ei ole tingitud keelest, vaid kiirusest. palun korrake neid küsimusi. Teil on võimalik esitada lisaküsimus, härra Arif, ja võite siis ümber sõnastada oma teise ja kolmanda küsimuse. Teil on üks minut. aitäh. ma küsin hea meelega uuesti. kas te arvate, et meie kaubandust poliitika peaks aastal, aastaks kaks tuhat kakskümmend liikuma nii-öelda kahel erineval kiirusel, kas te arvate, et praegune poliitika on läbi kukkunud? ja kas te arvate, et kaubanduspoliitika peaks aitama luua uusi töökohti? ja see seostub omakorda sellega, mida te arvate lennundusest, kas te arvate, et me peaksime seda mm, sektorit kaitsma, mida te arvate Boeingu probleemist? Airbusi, äh, Airbus Boeingu probleemist ja läbirääkimistest Il? mis puudutab äh, seda, kuhu me jõuame aastaks kaks tuhat kakskümmend ja kas äh, meie kaubanduspoliitika on juba praegu läbi kukkunud, äh, ma usun, et aastal kaks tuhat kümme on vara sellele vastata. muidugi ma nõustun väitega, et kaubanduspoliitika on väga oluline kõigis eluvaldkondades ja et meil on konkreetsed eesmärgid kaks tuhat kakskümmend agenda jaoks, et me soovime rohkem töökohti, et me soovime paremat majanduskasvu ja loomulikult on see seotud ka sotsiaalse kaitsega. ja ma arvan, et kaubanduspoliitika on eelduseks erinevate eesmärkide saavutamisel, mis aga puudutab WTO-s toimuvaid vaidlusi, siis on ju erinevad vaidlused, Airbus on kaevanud Boeingu peale. ühte poolt on juba kuulatud, aga teist kuulatakse alles juunis. meie saame seisukoha kujundada minu arvates siis, kui mõlemad pooled on rääkinud. me peame neid küsimusi vaatama ühes plokis. ja sellega ma lõpetan, aitäh! Eh, eh, suur aitäh! suur aitäh ka sellest, et ei kasutanud ära kogu teile antud aega. nüüd jätkame härra Kasakiga, kes on ALDE fraktsioonist ja teil on üks minut. Благодаря, господин председател, господин э, кандидат комиссар. Э, suur aitäh, härra esimees. härra volinikukandidaat. mida te arvate kaubanduspoliitika ja väli, Euroopa Liidu välisasjade vahelisest suhtest? mida te arvate välisasjade kõrgest esindajast? kas te kavatsete kaitsta kaubanduspoliitika erisusi ja erilisi vajadusi ja mida te kavatsete teha selleks, et kaubanduspoliitika ei langeks teiste poliitikate ohvriks? kas te usute, et Euroopa Parlamendi esindajatel õnnestub osaleda tulevikus rahvusvahelistel kaubanduskohtumistel. suur tänu ja palun, härra tegevjuht. suur tänu. ma arvan, et ühelt poolt kaubanduspoliitika on osa meie välispoliitikast, see peaks olema selle osa. kuid äh, samas tal on ka oma spetsiifilised valdkonnad ja nagu ma juba val-, vastasin härra Kaspaarile, et selle jaoks on ka omad meetmed. tegemist on eksklusiivse pädevusega, komisjon mängib siin keskset rolli. komisjon on see, mis, kes peab läbirääkimisi kaubanduslepete osas meil on ka rohkem pädevusi äh, Lissaboni äh, leppe raames näiteks välisotseinvesteeringute osas ning see tähendab, et äh, meie äh, tööriistad, mille abil me saame osaleda rahvusvahelisel areenil, on päris head äh,. kuid teiselt poolt on äh, loomulikult oluline ka hea koostöö komisjoni raames ja äh, kõrge esindajaga sest tegemist on siin kindlasti ka poliitiliste küsimustega, mis äh, peavad äh, leidma lahenduse. me oleme just rääkinud dumpinguvastasest tegevusest. Äh, üks asi on reeglitepõhine lähemine, kuid mingi teatud ajahetkel kolleegiumis kindlasti kerkivad esile ka poliitilised argumendid ja me peaksime kindlasti tegema omavahel tihedat koostööd ja ma ei usu, et see tekitaks probleeme, kui tunda siin kõrget äh, esindajat, kes on ühtlasi ka minu eelkäija kaubandusvolinikuna, nii et ta teab väga hästi, millised konkreetsed selle valdkonna probleemid on. mis puudutab meie kohalolekut rahvusvahelisel konverentsidel, no jah, et, et see on ju täiesti selge, et ka WTO-s äh, aga mul on tunne, et te tõstatati selle küsimuse ka äh, üks kolmkümmend üks komisjoni puhul ja see on palju keerulisem, sest seda saab teha ainult siis, kui me jõuame kokkuleppele nõukoguga ja liikmesriikidega. ma eeldan, et ehk see on asi, mida hakatakse arutama raamlepingute raames, kuid ilmselt äh, see on hoopis teine küsimus kui see, mis puudutab rahvusvahelisi kaubanduskonverentse järelküsimus, üks minut, härra Kasak. jah, suur aitäh. ma mõistan muidugi äh, menetluste eripära. Äh, Lissaboni lepingut tuleb vastavalt sellele ka rakendada. ja seega tuleb öö, äh, Äh, välja töötada konkreetsed koostöömeetodid erinevate institutsioonide vahel. kuid äh, sellele vaatamata oleks, äh, oleks tore, kui te võiksite kinnitada, et te tagate saja kolmekümne kolme erikomitees parlamendi kaasade, kaasatöötamise üks minut vastuseks. mis puudutab komisjoni dokumente, selles ei ole probleeme, sest teie saate äh, need sama dokumendid, mille saab nõukogu ja samal ajal, mis ma usun, et on oluline, see ei puuduta ainult dokumente, vaid ka seda, et millal te saate ja millisel viisil te need kätte saate. kuid mis puudutab äh, neid dokumente, mis tulevad teistelt osalejatelt, kas liikmesriikidelt, teistelt riikidelt, nõukogult, see on juba teine asi. me jagame teiega meie tehtud uuringuid, me arutame ajakava teiega. ma püüan olla nii avatud kui võimalik ja peaksite meeles pidama ka seda, ma olen olnud parlamendi liige viisteist aastat ja mina võitlesin avatuse ja parlamendi lisavolituste nimel ja see asi ei ole muutunud. ainuke asi, mis on muutunud, on minu positsioon. nüüd ma olen laua teisel pool ja siin ma olen eh, antud hetkel eh, siin küll üksinda, kuid minu selja taga on teised nagu kolleegium ja nõukogu ja komisjon, aga eh, püüan kõik ära teha suur tänu ja palun roheliste esindaja äh, härra Žado. härra volinikukandidaat, Euroopa globaalne strateegia on välja töötatud enne seda, kui tekkis toiduainekriis, sotsiaalne kriis, majanduskriis, finantskriis ja kõik need probleemid, mis on seotud kliimamuutustega. Äh, teie püüate oma tähelepanu keskenduda puhtkaubanduslikele küsimustele, te ütlesite juba oma sissejuhatavas avalduses, et kõik need problemaatilised valdkonnad, mida loetlesin, on olulised, kuid öö, äh, kuidas te kavatsete siiski nende olemasoluga arvestada selleks, et neid kaasata oma poliitikasse? kaks minutit, palun Moi, je suis compétent pour euh, la politique commerciale, c'est ma portefeuille mina vastutan kaubanduspoliitika eest, see on minu töövaldkond, teised äh, aspektid, mida te loetlesite, on äh, teiste volinike pärusmaa äh, ja me moodustame volinike kolleegiumi. olen kindlalt veendunud selles et kaubanduspoliitikat loomulikult ei saa ajada teistest poliitikatest eh, eraldatult, isoleeritult, loomulikult see on ka teiste poliitikate koostisosa, kas või kui me räägime teenuskaubandusest, mida me tõepoolest eh, teeksime selleks, et eh, kõik teenused toimiksid. loomulikult me peame vaatama, millised olukorrad on kujunenud pärast finantskriisi, millised on äh, olukord seoses kliimamuutustega. loomulikult püstitub küsimus, kuidas tegelikult saaks kaubanduspoliitika kõiki neid probleeme lahendada. arenguriikide finantseerimine peab tulema meie majanduse funktsioneerimise arvelt ja siis loomulikult mängib kaubandus nende riikidega olulist rolli. mina leian, et meil tõepoolest on vaja Euroopa Liidu terviklikku väliskaubanduspoliitikat, sest ma olen kindel, et poliitikat ei ole võimalik ajada nii, et eh, kõik, kogu küsimuste valdkond ära lahterdatakse ja seda siis isoleeritult aetakse loomulikult on mul kolleegid, kes on vastutavad teiste valdkondade eest, kuid see tähendab seda, et me teeme Euroopa Komisjoni raames koostööd ja mis sõltub minust, siis ma luban, et ma selles koostöös ka aktiivselt osalen. ja nüüd järelküsimus. Äh, tõepoolest, te olete äh, pädev vastama Euroopa autotööstuse nimel, äh, see puudutab ka Korea läbirääkimisi ja CO kahe heitmeid, äh, nii et te olete ka äh, pädev äh, selles valdkonnas, mis puudutab nende valdkondade puhul välja töötavaid tekste ning samuti, mis puudutab Kongo vabariigi, siis kas komisjon samuti Kolumbia puhul võtab sama positsiooni, te olete ju pädev selles osas? vastus, üks minut. ma vabandan, aga ma arvan, et Kolumbia küsimus tuleb eh, ehk hiljem esile, sest vastates kaks küsimust, sellist küsimust ühe minutiga, siis noh, see lihtsalt ei ole võimalik, aga okei okay., räägime siis äh, eh, äh, eh, maksust, mis puudutab äh, piiriülest tegevust, ma usun, et selles osas meil tekivad väga paljud praktilised küsimused, praktilised probleemid, sest me oleme seda ka varem näinud suureks riskiks on ka see, et äh, siin me lihtsalt sujuvalt läheme üle kaubandussõjale, äh, sellepärast et äh, inimesed lihtsalt hakkavad konkureerima, nad hakkavad üksteisest üle pakkuma või alla pakkuma, nii et ja, ja selline asi ei ole kellelegi kasulik Äh, kuid äh, nüüd jah, et me tahame loomulikult päästa oma keskkonda ja kliimat, kuid äh, siin on vaja hoopis teistsugust selget ja kindlakäelist poliitilist lähenemist, kuid see peab samamoodi ka turureeglitega kokku sobima. rohelist, vabandust, mitte roheline, vaid Euroopa konservatiivide ja reformistide esindaja härra Zahradi, üks minut. My native language, which is Czech and my question will be ma lähen kohe üle tšehhi keelele, sest see on mu emakeel ja ma soovin rääkida Venemaast. Venemaa on Euroopa Liidu tähtis naaber ja meil on omavahel leping. kas te peate seda lepingut uue strateegilise partnerluse alguseks, kas te peate seda instrumendiks, mille abil meil õnnestub kaotada mittetariifsed äh, takistused Venemaa poolel. ja kas te arvate, et on võimalik kasutada mittediskrimineerivat lähenemist ka selliste strateegiliste varude puhul nagu näiteks gaas, sest see mõjutab Euroopa majandusruume ja mõjutab energiat, äh, energiaga varustamise tarnekindlust? vastuseks on üks minut. Energy security is of course energia tarnekindlus on kahtlemata äärmiselt tähtis küsimus. ning Kaubanduse peadirektoraat on äh, selle tagamisel mänginud tähtsat rolli, sest me oleme aidanud äh, sõlmida äh, kaubandusleppeid, me oleme läbirääkimiste laua taga, DG Kaubandus on alati väga tähtsal kohal strateegiline lähenemine on omal kohal kõigi vabakaubanduslepingute puhul ja on väga tähtis väga tähtis on meeles pidada, et võetakse ka tõelisi kohustusi ja neid kohustusi tuleb ka täita. Need kohustused on lepingutes sees. Nende kohustuste hulka kuulub tavaliselt ka vaidluste lahendamise mehhanism, see on üks tähtsamaid, tähtsamaid jooni üldse vabakaubanduslepingute puhul. ja see, mis te küsisite mittetariifsete äh, tõkete kohta, minu isikliku arvamuse kohaselt on need äh, tõkked kahtlemata üks äh, tähtsamaid küsimusi, mida lähiaastatel tuleb lahendada. sest jah, kindlasti võib WTO lepingute raames kaotada tollitariifid, kuid mittetariifseid barjääre on ju tegelikult ka Euroopa Liidus tolli, tollid võime ähm, kaotada, kuid äh, mitte tariifsed tõkked jäävad. tegelikult on neid äh, järjest äh, rohkem. ma usun ka, et vähemalt järgmiste aastate jooksul peame me neid küsimusi lahendama kahepoolselt ja mitmepoolselt, mitte WTO tasandil, sest WTO tasandil lihtsalt ei ole õigeid äh, mehhanisme ja kohaseid vahendeid, kõneled katkestatakse. Teil on võimalus esitada nüüd lisaküsimus, üks minut. aitäh. ma jätkan, ma jätkan siis Venemaa küsimustega. ma tahaksin küsida, kas te toetate seda, et Venemaa oleks WTO liige? ja mis puudutab tolliliitu ja Venemaad ja Kasahstani. kas te toetate assotsiatsioonilepingute või isegi vabakaubanduslepingute integreerimist Valgevene või isegi Kasahstaniga äh, idapartnerlusse? suur aitäh nende lisaküsimuste eest. härra Zahradil jah, ma toetan seda, et Venemaa oleks WTO liige, kuid samas sõltub see ju Venemaast. Venemaa on tolliliitu Valgevene ja, äh, Venemaa on moodustamas tolliliitu Valgevene ja Kasahstaniga ning president Medvedjev ütles minu meelest oktoobris, et nad püüavad astuda omapoolseid samme võimalikult kiiresti, me peame ootama ja vaatama, mis saab. me peame vaatama, mis saab tolliliiduga, mis saab WTO-ga, me peame lahendama needsamad äh, tariifide probleemid, me peame vaatama, mis saab edasi. Venemaa ju praegu käitub vastuolus võetud kohustustega nende kohustustega, mis on seotud Euroopa Liiduga, et ta saaks astuda WTO-sse, nii et ühest, ühest küljest on kohustused, teisest küljest on tegelik äh, praktika. kõnelejad katkestatakse. Uh, kui mul oleks rohkem aega, siis ma vastaksin. kahjuks ei ole rohkem aega, me peame selle juurde tagasi tulema hiljem. nüüd äh, saab sõna kuue NGL-i nimel härra Scholz. Um, Herr, Kommiss, Herr Kandidat für Kommissar. härra ka-, volinikukandidaat, oma prioriteeti hulgas nimetasite nii Doha arenguvoordu kui ka eh, WTO lepet kui ka kakskümmend kakskümmend eh, tegevuskava. selles mõttes tahaksin täpsustada. Teie analüüs on milline kui me räägime seniste Doha läbirääkimiste ebaõnnestumisest, kas te kavatsete jätkata läbirääkimisi senisel viisil või tundub teile, et selline endine läbirääkimiste mandaat, mis mõjub nagu läbirääkimiste saurus, tõepoolest tänasel päeval vastab praegu eksisteerivatele majanduslikele tingimustele? Reply, if you wish, you could come back to the other question if you have the time. suur tänu ja kui soovite, võite te järelküsimusega sinna veel tagasi pöörduda. mis on äh, põhjused? kõigepealt ma ei äh, tahaks siin rääkida sellest läbikukkumisest, sellest üheksakümne protsendi osal teemades ma olen ühel meelel, mida me pidime toas äh, puudutama ja me oleme kindlad ka selles, et toavooru me jõuame, äh, see, me jõuame sellega lõpule, ma ei tea, kas see on kaks tuhat kümme või kaks tuhat üksteist aga ma olen äh, päris kindel selles osas ja seetõttu ma mainisingi seda oma põhilise prioriteedina äh,. mis pärast saab, äh, on juba teine küsimus see ütleb meile, näitab meile ka seda, mida ma mõtlen mandaadi kohta, ma ei usu, et me peaksime seda muutma läbirääkimiste käigus seda teha ei saa, see ainult äh, tekitab äh, lisaprobleeme ja võtab rohkem aega. loomulikult me ei saa toa äh, kaudu kõiki probleeme lahendada, kuid pärast seda on meil ka ehk aega. kuid me püüame nüüd selle asja ära teha ja püüame seda teha nii kiiresti kui võimalik. ma tean, et on ka küsimusi selles osas, kas me peaksime ka äh, muutma otsuste langetamise mehhanismi, aga see ei ole realistlik, sest äh, Äh, tuumapoor äh, lõpeb ja selle järgsed äh, multilateraalsed läbirääkimised toimuvad konsensuse põhiselt ja muid võimalusi ei ole nii et me siis vaatame, kui see asi läbi kukub lõpus ja kui ma, nagu näiteks oli äh, Ameerika Ühendriigid, Hiina ja India vahel, et isegi kui enamuse äh, äh, reegli puhul oleks kellelgi ikkagi vetoõigus, nii et selgitus ei ole siis selles, et ei, see ei olnud äh,, siin ei olnud neile enamust. ei, küsimus oli ikkagi selles, et meil oli põhimõtteliselt arvamuste erinevused teatud teemadel ja põhimõtteliselt puudutasid need äh, põllumajandust One minute for the follow-up question, Mr. üks minut äh, lisaküsimuseks, härra Šolts. Dennoch kas te sellelegi vaatamata ei leia, kui me peame silmas näiteks kolleeg Jadot esitatud küsimusi, siis praegu vaesuse ületamise, kliimamuutusega seonduvate muudatustega äh, on eeskätt just WTO raames peetavate läbirääkimiste käigus siiski oluline nende küsimuste kõrval, mida teie olulisena nimetasite, käsitleta ka neid küsimusi ja reformeerida neid, seda temaatikat, mis on olulised kas või näiteks kliimapoliitika seisukohalt selleks, et välja töötada parim võimalik koostöömudel kui te seda aga näiteks teeksite, siis annaks see ka võimaluse äh, võidelda protektsionismi vastu parlamentaarse assamblee kaudu. Äh, seda enam, et on olemas tõepoolest inimesi, kes soovivad kaubandust uuesti organiseerida, ent see tagaks meile võimaluse töötada läbipaistvalt, transparentselt. vastuseks üks minut mis on oluline, on see, et äh, toaring, mida, voor, mis on ju arenguvoor, et seal oleks ka arengu äh, tulemus, see on oluline. ning see viitab arengumaadele, äh, see puudutab põhja-lõuna ja ka lõuna-lõuna elemente. ning ma usun, et äh, Äh, et seda me püüame saavutada, vähemalt vaadates neid tulemusi, kuhu me oleme siiamaani jõudnud, siis Euroopa Liit on üks selle tugevamaid toetajaid, see peab olema arenguvoor ning äh, see viitab, äh, see puudutab ka kliimamuutust, kuidas kaubandus saab seda mõjutada, sest on ju selge, et rahastamine peab ju kuskilt tulema ja eriti majanduskasvust arenguriikides lisaks riiklikele vahenditele. nüüd, kas VTO-l äh, peaks olema laiendatud kava ja kas nad peaksid äh, tegelema ka selliste probleemidega nagu kliimamuutus, siis ähm, jah, et äh, nagu kaubandus komponente peaks asu-, arutatama ka WTO-s ja ma usun, et see nii ka läheb. kõnelejad katkestatakse stays focused. And uh, WTO is WTO on organisatsioon, kõnelejad katkestatakse teist korda. Should keep to that. Thank you. aitäh teile. nüüd EFT, härra Tartmaas uh,. härra esimees, volinikukandidaat. meil on kakskümmend seitse liikmesriiki ja neil on erineva suurusega, erineva struktuuriga ja erinevate erisustega majandused, seetõttu meil on ka erinevad nõudmised kaubanduspoliitikale. kuid ainus esindus, mis Euroopa Liidu liikmetel praegu WTO-s on, on läbi Euroopa Liidu kaubandusvoliniku. kuidas teie kaubandusvolinikuna suudate võrdselt tagada kõigi liikmesriikide kaubandushuvid, kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi huvid. eriti võttes arvesse, et teil on niivõrd palju poliitilisi eesmärke, millele te viitasite juba oma avalauses kaks korda ning hiljem veel mõned korrad. aitäh, kaks minutit vastuseks. ma arvan, et Euroopa Liidu unikaalseks tunnuseks on just nimelt see, et need kakskümmend seitse liikmesriiki võivad äh, leida ühise seisukoha ning äh, seejärel seda äh, tõhusalt kaitsta rahvusvahelisel areenil, Euroopa Liidu mõte selles ongi. ühise seisukoha võib leida iga, igas poliitikavaldkonnas, muidugi on kaubanduspoliitika eriline valdkond muidugi on meid kakskümmend seitse, muidugi on vaja tõhustada otsuste vastuvõtmise reegleid, selleks on mõeldud Lissaboni leping, mis jõustus ta annab ju äh, kaubanduspoliitika alal Euroopa Parlamendilegi suuremad volitused ning ka parlamendis ei ole mitte vaid poliitilised erimeelsused, vaid ka erimeelsused, mis äh, puudutavad erinevaid riike. ma usun, et siin lähevad teie ja minu arvamused lihtsalt põhimõtteliselt lahku. ja teil on oma arvamus, minul on oma arvamus kuid tegelikult ma siin ei esinda nii väga oma isiklikke seisukohti kui Euroopa Komisjoni volinike kogu omi. kahtlemata on Euroopa üks keeruline kogum riike ning äh, kaubanduspoliitika ei saa pakkuda kiireid lahendusi. ma tahaksin küll uskuda, et üks kaubandusvolinik on parem kui näiteks kaks või kolm. I have a minute for the üks äh, minut äh, lisaküsimuseks. aitäh! väga keeruline küsimus ja väga keeruline vastus. kuid mina esitasin selle sellepärast, et ma olen Ühendkuningriigi esindaja. enne, kui me seitsmekümne kolmandal aastal liitusime ühisturuga, oli meil väga suur kaubanduse, väga positiivne kaubandusbilanss Euroopa Liidu liikmesriikidega. nüüd, kus me oleme liikmed juba kolmkümmend viis aastat, on meil kogu aeg kaubandusdefitsiit ja seepärast ma leiangi, et võib-olla meil oleks parem, kui meil oleks oma esindaja, meil oleks see kasulik. härra esimees, ma pean nüüd uuesti küsima seda, mida ma juba avalauses mainisin, nimelt teie poliitilisi eesmärke, sest ma nimetasin neid. kas te võiksite nende juurde tagasi tulla? üks minut vastuseks. võib-olla on hea uh,. You discuss it also in Westminster uh, tõepoolest, selle esimese küsimuse võib-olla peaks esitama Westminsterisse, mul ei ole siin konkreetset arvamust, kuid äh, ma usun, et me kõik teame, et äh, kaubandus, kaubavahetus on kasvanud tohutult seitsmekümnendatel ja kaheksakümnendatel, kuid ma nüüd ei hakka arutama seda, äh, mis tundub olevat teil siseriiklik küsimus, mis puudutab minu poliitilist äh, agendat ja mida, mida ma ka oma avakõnes puudutasin, mida ma hakkan oma tööpostil tegema. poliitiline tegevus puudutab seda, et ühelt poolt on see, et kommertsvaldkonnal on kindlasti kasulik, äh, kui meil on integreeritum ja selgem välispoliitika Euroopa Liidus. kuid me peaksime kindlasti järgima ka seda, et me oleme sõltumatud, et me jääme oma alade juurde, sest vastasel juhul äh, muutuvad läbirääkimised märksa keerulisemaks ei tahaks ju, et poliitiline valdkond oleks olulisem kui kaubandus või vastupidi, kuid äh, kaubanduspoliitika äh, ei saa ju olla ainult äriteema, sest siin tuleb ka poliitika sisse, nii et ma usun, et seetõttu on niivõrd oluline, et nõukogu ja komisjon äh, ja kõrge esindaja äh, kõik teevad koostööd. I allow a few seconds more because ma lasin teil paar sekundit kauem rääkida ainult sellepärast, et küsimuste peale ei kulunud kogu lubatud aega. kuid nüüd me läheme edasi teise ploki juurde. ja need on küsimused, mille esitavad nende erialakomisjonide liikmed, kes on kutsutud meie kuulamisele, ehk siis teised huvitatud komisjonid Need on TV, Arengukomisjon ja Ahvet, Välisasjade komisjon. ja kõigepealt saab sõna proua Jolie, kes on Arengukomisjoni esinaine. Teil on aega ainult üks minut, üks minut küsimuseks, üks minut vastuseks, üks minut lisaküsimuseks, üks minut lisavastuseks. proua Jolie, teil on sõna. Like to... aitäh ma tahaksin volinikukandidaati paluda, et ta tooks meile spetsiifilisi näiteid selle kohta, kuidas te endale seda ette kujutate, et kui äh, vastavalt Lissaboni lepingu artiklile kakssada kaheksa sõlmitakse uued kaubanduslepingud, kas tõepoolest kõik need kaubanduslepingud, et need kõik kaubanduslepingud tõepoolest hõlmaksid öö, äh, Äh, arenguabi, arengukoostööd arenguriikidega? Teie vastus, palun. aitäh. suur aitäh. ma olen praegu arenguasjade äh, volinik, küll mitte kaua, kuid ma jätan need küsimused meelde ja kindlasti püüan tagada, et Doha vooru tulemused aitavad arengumaid, sest ma olen kahtlemata veendunud, et välja arvatud juhul, kui arengumaad mingil õiglasel moel saavad osaks maailma majandusest, äh, välja arvatud sel-, äh, kui, tähendab, kui nii ei juhtu, siis ei ole neil mingit tulevikku. Aafrikat on võimalik aidata ainult siis, kus ka seal areneb kaubandus mitte ainult Aafrika siseselt. kui me vaatame AKV riike, siis kaubanduslepingud peaksid alati arvestama arengu aspekti. võib-olla nendel lepingutel ei ole õiget nimegi, võib-olla nende nimi tõesti peaks olema arengupartnerlus või midagi säärast. kõnelejad katkestatakse. Follow-up question, Mrs Jolie? lisaküsimus, üks minut mul ei ole lisaküsimust. sellisel juhul saab sõna härra Provera Ahveti nimel, palun. On my left. Grazie Presidente, signor De Gucht. L'industria europea composta per oltre il 90... Härra esimees, härra De Gucht, üheksakümmend protsenti Euroopa majandusest on ju väikese ja keskmise suurusega ettevõtted et kuidas te tõepoolest saaksite eh, teha seda, et siin ei toimuks konkurentsimoonutusi iseäranis kaubanduslepingute sõlmides, seda enam, et Euroopa Liidus valitseb kaitsemeetmete süsteem praegu väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete suhtes, mida tuleks aga kindlasti äh, tugevdada, kuidas oleks võimalik meie ettevõtteid kaitsta, muuhulgas intellektuaalset omandit, näiteks Hiina invasiooni eest. ja kuidas on võimalik sõlmida kokkuleppeid nii, et see meid ei kahjustaks eeskätt Hiina ja Ameerika Ühendriikidega. Uh, uh, nagu te väga õigesti osutasite on paljudes majandusruumides kõige tähtsamal kohal VKE-d ning VKE-d on kindlasti ka palju haavatavamad mittetariifsete tõkete suhtes kui suured hargmaised korporatsioonid ja seetõttu tuleks kõige suuremat tähelepanu pöörata just neile, ma seda ka rääkisin kõigis vabakaubanduslepingutes, mida me sõlmime kolmandate riikidega, tuleb arvestada VKD küsimust. mis puudutab kaubanduskaitsemehhanisme, siis osana oma, osana oma ähm, ametlikust teadaandest olen ma ka öelnud, et me peame ära ootama Doha arenguvooru tulemused. kui te vaatate, milline on nimetatud kaubanduse maht, siis on umbes kaks protsenti, ükskõik, kas me vaatame Hiinat või USA-d. Äh, probleemid on äh, alati ainult kahe protsendi kaubanduse mahu osas, üheksakümmend kaheksa protsenti kõik on korras ja seetõttu tulebki keskenduda sellele väikesele osale. mina olen reeglitepõhise lähenemise poolt ja äh, reeglitepõhine lähenemine tähendab seda, et ei ole liigseid poliitilisi kõrvalekaldeid, kui toimub antidumping, siis sellega tuleb tegeleda, aitäh. aitäh, lisaküsimus. kui me räägime kaubanduslepetest bilateraalsel tasemel, milliseid meetmeid kavatseb komisjon kasutada selleks, et äh, sõlmida võrdväärsed kaubanduslepingud tähtsate piirkondadena nagu Aasia ja Mercosuri riikidega um.? vastuseks on tõesti täpselt üks minut. suur aitäh! komisjon pooldab äh, regionaalset lähenemist, kuid sellel on ka omi nõrkusi. sellega võib kaasneda koguni väga suuri probleeme, sest mitte kõik regiooni riigid ei ole ju ühel arengutasemel, nagu näiteks ASEAN-i riikide puhul. ja äh, nagu komisjon on pakkunud ja nõukogu on nõustunud tuleks ASEAN-i riikide läbirääkimised tegelikult äh, äh, uuesti ümber kujundada, eriti mis puudutab Singapuri, Vietnami ja Taid. kuid regionaalne lähenemine tähendab muuhulgas ka seda, et kui ühe riigiga on midagi kokku lepitud, siis teised saavad seda mudelit järgida. juba kahe tuhande neljandal aastal me alustasime sellise äh, lähenemisega me saatsime välja oma seisukohad ka teistele regiooni riikidele, kuid samas tuleb aru saada, et regioon omalt poolt peab siis ka vastama. aitäh! suur aitäh ka teile, me jõuame kolmanda küsimuste ploki juurde, Inta komisjoni küsimused. kõigepealt Rahvapartei esindaja proua Saifi, üks minut Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire désigné, je voudrais revenir. suur aitäh, härra De Kõht, tahtsin küsida dumpingumeetmete kohta. see oli teema, mis meid viimasel istungjärgu perioodil vägagi huvitas, nagu te teate, et meie tööstus vajab dumpinguvastaseid meetmeid, mis oleksid tõhusad selleks, et vältida kõlvatud konkurentsi. ja te ütlesite, et te äh, ei lubagi niisuguseid dumpingumeetmeid kasutada, ent te ütlesite ka, et on vaja reegleid, et me ei saa ainult hüüda vabakaubandus, hurraa, me peame rakendama reegleid. kas te saaksite käsitleda küsimust veidi detailsemalt? Peeter Mendelson püüdis olukorda selles kontekstis parandada, kuid tegelikult need reeglid ei äh, päde. üks minut, palun. Euh, euh, jah, aitäh. ma teatud mõttes sellele küsimusele juba vastasin, sest ma arvan, me peame ootama ära Doha arengu äh, läbirääkimiste vooru lõppemise mm, selleks, et võtta ette selle küsimuse lahendamine, see kuulub ka minu tööülesannete hulka ja seda, seetõttu püüangi selle ülesandega tõsiselt tegeleda. me vajame tõepoolest väga tõhusat dopinguvastast poliitikat, see peab olema usaldusväärne ja ka meie partnerid eh, peavad tegelikult eh, olema teadlikud sellest, mis neid siis sel juhul ootab, eh, juhul kui nad nende reeglite vastu eksivad, selleks et see neid veidi hirmutaks. me peaksime tegelikult siis, kui see osutub vajalikuks, oma trumbid lauale lööma. aga loomulikult enne seda tuleb hästi korralikult järele mõelda teatud olukordades on dumpinguvastased meetmed vaieldamatult vajalikud, kuid me ei tohi nende meetmete tähtsust üle hinnata, see tegelikult puudutab ainult ühte protsenti meie kaubandusest. Bon, on n'a pas plus de détails, mais je pense qu'on en aura euh, par la suite. Est-ce que... Euh... Euh, kas te Äh, säilitate järelevalve sõltumatuse selleks, et äh, kehtiksid äh, dumpinguvastaste meetmete reeglid põhimõtteliselt, see on väga oluline ma usun, et need eh, järelevalveametid on väga sõltumatud, töötavad eh, väga kõrgel tasemel, väga professionaalselt ja suudavad tõesti anti- või suudavad tõesti dumpingumeetmeid tuvastada. me vajame ka tulevikus eh, dumpinguvastast seadusandlust, see oleks meie käes trump, võib-olla äh, me saame tulevikus vajad-, seisame vajadusega silmitsi see, seda seadusandlust äh, täiustada. kuid praegu on meil tumbikuvastane reeglistik, äh, mis võib-olla tulevikus vajab kohandamist muutunud olukorraga. representative of um ja nüüd ma annaksin sõna sotsialistide ja demokraatide esindajale härra Martin. suur tänu, ma tean juba meie varasematest suhtlusest seda, et te olete väga aus poliitik ja äh, Äh, ja nagu äh, te ka hommikul juba ütlesite, et, et teil on isiklik arvamus, kuid äh, on olemas kolleegiga arvamus ja komisjoni arvamus, kuid igal juhul täna me tahaksime teada saada, millised on teie vaated, mitte komisjoni vaated. me tahaksime rääkida poliitika sidususest, sest arengukomis-, volinikuna te teate, et oleme väga palju raha kulutanud AIDSi vastaseks võitluseks ja nõnda edasi, kuid kaubanduspoliitika teinekord takistab äh, meditsiini jõudmist nende samade inimesteni, sest meil on tegemist erinevate kahepoolsete kaubanduslepetega. kas te olete kindel, et siin ei ole ka siis trips pluss sätetega tegemist ning kui me vaatame India läbirääkimisi, siis seal on ka ametnikke, äh, kes hoolimata parlamendi arvamusest endiselt suruvad peale trips äh, pluss versiooni kõigepealt üheksakümmend üheksa protsenti minu isiklik arvamus on seesama, mis on kolleegiumi arvamus vastavalt minu äh, portfellile ja üks protsent, äh, selle ma jätaksin täna endale. kuid äh, igal juhul mina olen väga veendunud selles, et igal inimesel on põhiõigus ligipääs äh, ravimitele. tegemist ei ole Äh, lihtsa teemaga, see on seotud intellektuaalomandi õigustega, kuid ma tõepoolest usun, et äh, see peaks olema meie poliitika ja see nii ka on, et äh, me toeta-, säilitame seda õigust, me teeme seda oma tollipoliitika raames, kuigi mõningaid probleeme on. probleeme ju on, aga lõpptulemus on ikkagi alati see, et ravimid on jõudnud kohale me teame, et on olemas, käimas ka diskussioon selles osas, kas meil peaks olema trips pluss sätted teatud vabakaubanduslepetes sees. ma ei oleks nüüd tingimata selle vastu, kuid teiselt poolt kõnele katkestatakse. sellised meetmed on kasutusel teatud toodete ja teatud piirkondade jaoks ja siin on ka paralleelimpordi küsimus sellega seotud. Notwithstanding your comments on the customs problems, will you mis puudutab äh, tolli küsimusi, kas siis äh, te arutate artiklit üks kolm kolm selles osas ja tulles tagasi India vabakaubandusleppe juurde, siis tegemist on hästi olulise teemaga ravimite osas, sest India toi-, toodab väga palju geneerilisi ravimeid, nii et see ei tee kahju mitte ainult Indiale, vaid ka paljudele Aafrika riikidele, sest äh, mis puudutab nende ligipääsu odavatele ravimitele vabakaubanduslepe Indiaga on veel läbirääkimiste teema ma äh, väga täpselt järgin seda, et see ei takistaks vabakaubandust geneeriliste ravimite osas, kuid konkreetsete teema äh,, toodete osas võib olla äh, ka vastavaid probleeme ja äh, on asjad, mis siis äh, trips plussi alla äh, siis vastavalt kas lähevad või mitte, kõnel katkestatakse arengumaadel on õigus nendele ravimitele, me peaksime tegema kõike, mis võimalik, et seda äh, ka praktikas äh, realiseerida, kui ma kindlasti vaatan selle artikli üle, kuid selleks läheb veel äh, aega ning on ka teatud kohandusmeetmeid, mida tuleb rakendada selleks, et vältida seda, mis on varem toimunud näiteks ka Hollandis, nagu me teame. suur tänu ja Äh, palun järgmine, äh, Gustav Trovol, üks minut. Hartelijk welkom, meneer de benoemde commissaris voor handel en ik hoop op een goede suur aitäh, tere tulemast, härra kandidaat. ma arvan, et olen ilmselt ainus flaam selles saalis ja selle komisjoni liige ka see, mida te rääkisite siin Venemaa kohta ja te alguses ka kirjutasite oma avalduses ja vastustes, et peate Venemaad väga oluliseks partneriks ja vajal, peate vajalikuks temaga kaubandust arendada. Te näete ka antud kontekstis seda, et siinses saalis on erinevatel rahvustel erinev eh, nägemus sellest, kuidas tuleks Venemaaga kaubandust ajada. loomulikult ütlesite te õigustatult, et et äh, on oluline, e, et Venemaa saaks vastu võetud WTO-sse. seetõttu tahaksin küsida, kuidas te kujutate endale ette, kuidas me saame edenda oma äh, kaubandussidemeid Venemaaga, kui äh, Venemaa ei ole WTO liige, kuidas te kavatsete seda teha, kas te kavatsete teha koos öö, volinikuga, kas see tahate seda teha pigem pragmaatilisel tasandil või tuua siia ka äh, poliitilise dimensiooni? kahtlemata on sellele väga raske vastata kuuekümne sekundi jooksul. ma loodan, et te mõistate mind. ja ma usun, et me kõik tahame, et Euroopa Liidul oleks Venemaaga head suhted poliitilises ja diplomaatilises plaanis ja neid suhteid saab edendada lepinguliste kohustuste abil. seetõttu ongi nii tähtis see leping, milles me praegu Venemaaga läbi räägime. kaubandust puudutav peatükk selles lepingus peab olema väga hästi lahti kirjutatud ja seetõttu mulle ka meeldiks, kui Venemaa oleks WTO liige ja saaks selleks võimalikult kiiresti, sest äh, see tooks endaga kaasa lepingulisi kohustusi. samuti on aga poliitilised suhted väga tähtsad, sest Venemaa on meie naaber ja selleks ka jääb. ja seetõttu on meie huvides temaga läbi saada. kuid teiselt poolt, teiselt poolt tuleb nentida, et praegu on probleeme, näiteks kaubanduses sest äh, nad on mitmeid tariife ühepoolselt tõstnud, milleks neil on praegu ka õigus, kuigi nad on meile lubanud, et nad seda ei tee. aga kui nad oleksid WTO-s, siis oleks, oleks äh, sellel lubadusel palju rohkem kaalu. ühesõnaga, mida paremad lepingulised suhted, seda parem Euroopa Liidule. aitäh! nüüd järgmisele küsimusele saate vastata ainult viiskümmend sekundit Äh, see küsimus puudutab Venemaad, kuid mitte ainult. loomulikult on väga tähtis, et meie energiatarnekindlus eksisteeriks ja et me võiksime olla kindlad selles, et energiatarnetes ei tekiks katkestusi, seetõttu peaksime, kas te kavatsete selles osas teha öö, äh, koostööd ka teiste riikidega, näiteks Ukraina, Iraani, Iraagiga ja nii edasi. kuidas te kujutate endale seda konkreetset koostööd ette ja mida te teeksite selleks, et äh, kaubandusvoliniku roll äh, oleks iseseisev, sõltumatu ja nähtav selles küsimuste kompleksis ja mul on veel üks küsimus minu kolleeg proua Saifi küsis, kas te eh, parlamendil lasete osaleda eh, dumpinguvastaste meetmete läbirääkimistel, kas jah või ei? aitäh. Te saate nüüd sõna vastuseks. mis puudutab dumpinguvastaseid läbirääkimisi, siis äh, siin peaks tegelikult vestlema ka komisjoni teiste liikmetega, kuid kindlasti saan ka mina seda küsimust käsitleda ja teretulnud on kõik ettepanekud, mida te teete. minu meelest on dumpinguvastane võitlus igal juhul vajalik. teiseks, mis puudutab energiatarnekindlust ja energiatarnet, siis ma ei karda küll, et et meie kaubanduspoliitika autonoomsus kuidagi löögi alla võiks sattuda. vastupidi. ma usun, et meie välissuhted, meie mm, majandussuhted teiste riikidega on nagunii seotud poliitikaga. ja seetõttu on väga hea, et meil on olemas välistegevuse talitus ma tõesti ei usu, et äh, autonoomsus siin satuks löögi alla, ma ei näe mingit riski, aitäh. nüüd siis härra Susta sotsiaaldemokraatide nimel. Eh, suur aitäh. majandus- ja finantskriis, millest me hakkame teed alles välja leidma, on meie arvates äh, kutsunud esile vajaduse võtta vastu terve riida uusi seadusandlikke akte, muuhulgas ka kaubanduse valdkonnas. kuidas te suhtute sellesse? kui kaupadel taastatakse päritoluriigi spetsiifiline iseloomustus, nagu see varem oli selleks muuhulgas, et paremini võidelda toodete võltsimise vastu. samuti ma leian, et meil oleks õige aeg järele mõelda Koreaga sõlmitava vabakaubanduslepingu üle. me võime ju öö, koolis üldhariduskoolidest eh, teatud asjude üle teoreetiliselt arutleda, kuid ka vähemalt Itaalia jaoks on see vabakaubandusleping paljude negatiivsete tagajärgedega. Te teate ju, et, eh, et on olukordi, kus tehakse ettepanek, mida parlament pooldab, aga nõukogu ei poolda. praegu töötame me sellise ettepaneku kallal, mis oleks vastuvõetav kõigile. Eh, proua Ashton tegi selle ettepaneku oktoobris, praegu me siis ähm, kujundame seda lõplikult ja loodame, et see annab äh, tulemuse. selle direktiivi osas, mis äh, neid küsimusi käsitleb, tuleb teha otsus kaasotsustusmenetluse korras. me ilmselt tuleme tagasi ka võltsimise küsimuste juurde. kuid veelgi olulisem on on sõlmida mm, kokkulepe kaupade osas. see puudutab siis ka võltsimisvastast äh, võitlust ja seejärel läheb mm, asi arutlusele WTO-s. me loodame seal kiiresti saada tulemuse. kas te soovite täpsustada lisaküsimusega, üks minut palun? tahaks täpsustada Korea küsimust kindlasti meil tekib selleks ka veel täiendavaid võimalusi, kuid ma tahaksin rääkida vabakaubanduslepingust Koreaga antud kontekstis pikemalt. ma usun, et vabakaubandusleping Koreaga, et sealt tõesti kindlasti on mingeid osi, mida tuleb veel arutada, näiteks mis puudutab autotööstust. kuid teisalt on tegemist väga väikese kaubandusvooga Euroopa Liidu ja Korea vahel. Ehm, ja vabakaubandusleppes on ju ähm, lihtsalt põhilised sätted ja kaitseklauslid, mis kehtivad neli aastat. ning jah, nende hulgas on veel asju, mida me peame arutama, mida me peame põhjalikumalt arutama, ma loodan seda teha nii ruttu kui kui võimalik, kuid ma usun, et tootmissektor ei ole siin ähm, oluliselt tähtsam kui teised sektorid. aitäh, sõna saab härra Vinkler Rahvapartei fraktsiooni nimel üheks minutiks äh,. Mis... aitäh, härra volinikukandidaat, härra esimees äh,. lubage mul tsiteerida härra volinikukandidaadi sõnavõttu, kus ta rääkis, kus te rääkisite Euroopa tugevusest. mina olen Rumeeniast. ma kuulasin teie avalauset äh, suure huviga, pooldan täielikult teie seisukohti ja tahaksin, et te täp-, täpsemalt räägiksite Kesk-Euroopa vabakaubandusleppest. sellest, äh, kuidas selle abil Lääne-Balkani mm, perspektiivi arendada. ma leian, et olemasolev leping on nõndanimetatud ettevalmistav harjutus Lääne-Balkani riikide jaoks, kes tahaksid ühtset kaubanduspoliitikat Euroopa Liiduga. suur aitäh! The CEFTA is, is, is part of the uh, pre-accession tegemist on liitumiseelse lähenemisega ja me peaksime aru saama et uuel liikmesriigil ei, ei ole väga lihtne korraga hoomata kogu ähm, agi kommuniteeri, kogu Euroopa õigustikku, sest see on niivõrd suur ja niivõrd integreeritud. kuid vabakaubanduse põhimõtete alusel tuleb kaotada mittetariifsed tõkked ja nimetatud leping on tõesti väga kasulik Lääne-Balkani äh, riikidele. Euroopa Liidu poliitiline eesmärk on, on aidata Lääne-Balkani riike nii kiiresti ja nii optimaalselt kui võimalik. see on poliitiline eesmärk ja see on tähtis ka majanduslikus plaanis äh, paljudele Euroopa Liidu liikmetele, sest Euroopa Liidu turg on suurim või saab suurimaks maailmas. suur aitäh! kui me jääksime nüüd samasse geograafilisse piirkonda, millest ma rääkisin, siis äh, te ütlesite, et mitmepoolset kaubandussüsteemi saab tõhusalt täiendada kahepoolsete kaubanduslepingutega ma mõtlen siin Ukraina peale, kuid mõtlen ka teistele idapoolsetele naabritele. mõtlen näiteks ka Moldovale. sest ka nemad kuuluvad CEFTA-s, CEFTA kaks tuhat kuude. ja ma tahaksingi küsida, kas ne-, kas me saaksime kasutada olemasolevaid poliitilisi ja majanduslikke vahendeid nende riikide hüvanguks? um,. I am not going to commit. ma ei saa praegu rääkida Euroopa Liidu perspektiivist Moldova suhtes. see, seda ei saa selle aja jooksul teha, selle juurde tuleb tagasi tulla, kuid väga oluline on aru saada, et kõigepealt tuleb ähm, tal saada Euroopa majanduspiirkonna liikmeks. kuid Moldovas on ka poliitilisi probleeme, mis tuleb lahendada ma arvan, et Moldova küsimusse tuleb, küsimus tuleb lahendada järk-järgult. ja et üldse iga riigi puhul tuleb välja töötada selle riigi spetsiifiline lähenemisviis. kuid CEFTA-t kindlasti saab kasutada, kui võtta arvesse ka riigi enda spetsiifikat. muidugi me pooldame, et nimetatud riigid integreeruksid kuid tuleb aru saada, et me ei räägi mitte ainult majanduslikust integratsioonist, ja muidugi ma saan aru, miks Rumeenia seda küsib, aga me peame aru saama, et need teemad on ka poliitiliselt tundlikud. aitäh! Uh, aitäh! ka teile ja sõna saab härra Rinaldi Alde nimel. Grazie Presidente. Signor Commissario designato, molto è stato chiesto in termini di questioni... Suur tänu. Uh, tegemist on olnud meil siiamaani väga paljudes uh, konkreetselt spetsiifiliste küsimustega, kuid ma tahaksin arendan seda mõtet edasi, mida te ütlesite äh, härra Arifile. et te ütlesite, et eesmärgiks on kasv, töökohad ja sotsiaalsed õigused. kasvu me peame ka püüdlema, äh, peaksime kasvu poole püüdlema ka väljaspool Euroopat. olles nüüd komisjoni uus liige, siis me oleme püüdnud äh, ka komisjoniga äh, Äh, arutada mõningate lepete üle, aga kui meil on tegemist Koreaga, siis siin võib olla tegemist hoopis töökohtade äh, kaotamisega ja kui vaatame siis kaubandusdefitsiidi hinnaga, siis see on nüüd kolm korda suurem ja kui me räägime äh, AKV riikidest, siis nad ütlevad väga kena vabakaubandus nende riikidega, aga samas see võib anda tulemuseks veelgi halvema äh, sotsiaalse ja tootmisolukorra nendes riikides. kuidas me saaksime olla edukad kaubanduspoliitikas, kas te vaatate seda kui kaubandusmahu suurendamist või kas te tahaksite meiega jagada ka mingeid muid kriteeriumid või parameet-, parameetrid äh, reaalmajanduses, mis läheksid nendest näitajatest kaugemale? That uh, our trade deficit uh see on tõsi, et kaubandusdefitsiit Hiinaga on kasvanud, aga me ei ole ainukesed, me näeme sedasama ka Ameerika Ühendriikide ja Hiina vahel. ja näiteks, kui äh, kui te vaatate Aasiat tervikuna, siis kaubandusdefitsiit ei ole kasvanud ning väga palju on toimunud äh, nihkeid ka Aasias endas. kas äh, eesmärgiks on kaubanduse kasv kui selline, siis ei aga kui me vaatame hiljutist majanduskriisi, äh, mis on seotud äh, tasakaalu puudumisega, siis nii kui kaubandus jääb toppama, siis meil tekivad ka väga keerulised äh, majandusprobleemid, nii et me ei saa vaadata maailma majandus ilma kaubanduseta, meil seda on ka vaja ning me peaksime paika panema ka reeglid ja see ongi minu töö et me ei räägi ainult kaubavahetuse arendamise või toetamisest, sest see on liikmesriikide ülesanne ikkagi. mitte ainult liikmesriigid, vaid isegi piirkonnad, kuid minu ülesanne on juriidiline, poliitiline raamistik, mis võimaldab kaubavahetust ning mille eesmärgiks on äh, saavutada teatud eesmärke, see on siis kasv, sotsiaalse õiguste kaitse ning meie Euroopa väärtuste edastamine maailma areenile. Russian. Eh, signor commissario designato, quando lei eh, ha occasione di viaggiare, io la, la, la inviterei a visitare un... Te kindlasti reisite väga palju, seetõttu kutsuksin teid üles eh, külastada Ladina-Ameerikas mingi tavalist eh, supermarketit, see on üsna lõbus, sealt te võite näha, mida kõike ei võltsita, seal on võimalik näha seda, kuidas tooted on nõnda öeldes maskeeritud ja kuidas nad müüakse müüakse klientidele nii tarbijatel, nii nagu need oleks toodetud mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis, siis ma teeksin siiski ettepanekut, et, et TRIPSi artiklit kakskümmend kolm eh, laiendataks muuhulgas ka eh, alkohoolsetele jookidele ja teistele kaupadele eh, ja nii, et nendel jookidel oleks väga täpne päritolu tunnus, mis tõepoolest tagaks rahvusvahelise kaitse muuhulgas nende tootjapiirkondadele. Have ja ma olen natuke juba reisinud, ma olen ikkagi välisminister viis aastat olnud, nii et äh, ma olen näinud äh, huvitavaid kohti maailmas ja huvitavaid äh, kauplusi ja, ja käinud huvitavatel turgudel. kuid olles seda öelnud, siis ma ei ole kindel, kas te võiksite artiklit kakskümmend kaks tripsi osas laiendada ka kaupadele tööstuskaupadele, ma, see ei ole minu jaoks väga selge ja mina olen selle äh, valmistatud selles riigis ettepaneku poolt, nagu see kirjas on, kuid äh, ma peaksin mõtlema kõigepealt äh, ka selle, et selles osas peab Euroopa Nõukogu ja parlament jõudma kokkuleppele, nagu Catherine Ashton tegi ettepaneku oktoobris, siis sellest võiks olla abi, see piirab seda ulatust või reguleerimisala, kuid ma usun, et see oleks hea lähenemine ja mina to-, toetan seda, kuid äh, ma ei usu, et trepsi puhul me saaksime võrrelda näiteks juuke ja kingi omavahel. suur tänu ja nüüd äh, siis härra Stasni ja EPP, üks minut, palun. suur tänu. viieteistkümnendal oktoobril teie äh, eelkäija allkirjastas Lõuna-Koreaga vabakaubandusleppe. ja nüüd äh, ootab see ratifitseerimist liikmesriikide poolt ja ratifitseerimist ka parlamendi poolt. Äh, mul on ka konkreetne küsimus, kas te olete äh, teadlik, millised on need lubadused, mida on antud Lõuna-Koreale ja päritolureeglid äh, annab, panevad Euroopa äh, tootjad äh, ebasoosesse olukorda võrreldes äh, Lõuna-Korea tootjatega. kuidas te kavatsete seda olukorda parandada ja saavutada õiglast mänguväljakut ehk siis võrdseid võimalusi kõigile? Very... ma tean, et tollilõivude valdkonnas on tegemist väga keerulise teemaga, kuid Äh, tollihüvitise puhul ma olen siis püüdnud vaadata, millised on need äh, tulemused ja väga lihtne arvust, arvustus annab meile tulemuse. näiteks kui meil on auto, mis maksab kümme tuhat eurot, äh, siis see erinevus on siis sada eurot ja see ongi see, millest me räägime. nii et püüame säilitada rahu ja arutada seda siis mõistlikult. kuid tollihüvituse osas äh, või tagastatava tollilõivu puhul, kui meil on tegemist rahvusvahe praktikaga ja seda teeb ka ähm, Euroopa. see ei ole asi, mis äkitselt Koreaga nüüd üles kerkis. kui on probleeme, siis me võime ka sellele reageerida. on olemas, olemas ka äh, mehhanisme, mille puhul me võime seda piirata viie protsendiga, kuigi praegusel hetkel on see kaheksa protsenti me võime ka vaadata, millised on äh, siis äh, ka vastavad turvameetmed, mida me võime rakendada. eesmärgiks on see, et me saavutame sellise tulemuse, mis on ette nähtud ja kui see, neid tulemusi ei saavutata, siis meil on selle jaoks ka tagavarameetmed ja kui probleem tekib, siis me võtame midagi ette. kuid praegu vaatame seda lepet nii, nagu ta on ning hindame seda vastavalt äh, selle saavutatule järelküsimus üks minut. ma leian, et tingimused ei ole päris võrdsed. ja teie ütlesite ka alguses, et tegemist on hea äh, leppega. minu jaoks hea tähendab lihtsalt kesk, äh, keskpärast. kui meil on tegemist keskpärase leppega, siis meil on väga palju mitte rahul olevaid osapooli ja mina tahaksin teada, milline on teie arvamus, kui teie näete seda samamoodi, nagu mina näen. Äh, võib-olla meil on tegemist sellise tendentsiga, kus Euroopa Liidu tootmist üha rohkem asendab import, mis võib avaldada äh, tööhõivele Euroopa Liidus negatiivset mõju. strikt. üks minut ainult vastuseks. minu jaoks tähendab hea, head, keskpärane lihtsalt ei eksisteeri minu jaoks. Äh, see on hea lepe ja mina olen valmis seda Euroopa Parlamendi ees kaitsma ja olen valmis arutama teiega ka äh, turvameetmete äh, punkte ja jagama teiega kõik andmeid, mis meil on äh,. ning äh, ma olen valmis äh, kirjeldama kõiki punkte, mis on äh, seotud Euroopa Liiduga ning äh, tootmissektori jaoks ei tekita see tegelikult probleemi. sest meil on olemas erinevaid ettevaatusabinõusid ja tagatisi äh, selle jaoks, kui tekivad probleemid. kui me vaatame tööstuskaupu, siis Korea ei ole Aasia riikidest kõige suurema probleemiga riik, seal on Aasias väga palju probleemseid kohti ja me peame sellega midagi ette võtma, kuid Koreas on elatustase märksa kõrgem, palju, nad on palju kõrgemal tasemel, nad äh, võtavad endale ka ülesandeid, mis puudutab äh, ILO leppeid, äh, mis see puudutab ka töötajate õigusi ning äh, see ei ole kõige probleemsem riik kindlasti. aitäh, sõna saab nüüd proua Muunis sotsiaaldemokraatide nimel üheks minutiks. aitäh komisjon on kauba, läbi rääkinud ka Ladina-Ameerikaga läbi, näiteks Andide Liiduga, kuid nüüd üks riik tegeleb lepingu väljatöötamisega Kolumbiaga, mis tegelikult on ka Andide Liidu liige ja samas me teame, milline olukord selles riigis valitseb, olukord seal on väga tõsine ma tõepoolest ei tea, kas komisjon peaks omalt poolt nõnda öelda separaatselt Kolumbia andide liidust välja võtma ja siis ainult Kolumbiaga läbi rääkima, kas tõepoolest saaksime rääkida siinkohal siis ainult formaalsest kokkuleppest? minu arvates on olemas siin tõepoolest võimalus Kolumbiale survet avaldada selleks, et parandada inimõiguste alast olukorda selles riigis. järgmisel nädalal läheb Euroopa Komisjonist välja tehniline missioon Liimasse ja me ei ole veel jõudnud läbirääkimiste osas lõplikule seisukohale, sest on ikka veel lahtisi küsimusi, mida tuleb arutada. kuid äh, nüüd siis toimub tehniline diskussioon tehnilisel missioonil, see ei ole poliitilist laadi ja ükskõik, ükskõik, mis ka juhtuks, me alustame Kolumbiaga ametlikke läbirääkimisi ikkagi alles siis, kui me oleme jõudnud ka poliitilisele kokkuleppele. see tähendab seda, et tehniliste küsimuste lahendamine ei tähenda automaatset läbirääkimiste avamist Kolumbiaga. <laughs> Gracias. Mi pregunta suplementaria se refiere a las negociaciones en la OMC sobre las indicaciones geográficas, en las que se está planteando dejar. WTO äh, eh, arutelu selle üle, milline on eh, toote geograafiline päritolu. tegemist on tavaliselt tüüpiliste toodetega, nagu näiteks eh, veini ja alkohoolsete jookidega, mida müüakse ka Euroopa Liidu turul kui kaugele me oleme selles osas siis läbirääkimistega jõudnud? the discussion within uh... PTO-s toimuv diskussioon geograafiliste tähiste kohta ikka veel toimub. geograafilised tähised on Euroopa Liidule tähtis küsimus. ka Euroopa Parlament on ju kursis, et see küsimus aeg-ajalt jälle ja jälle tõstatub geograafiliste tähiste osas püüdleme me väga nii-öelda nõudlikku lepingut. me peame ka kahepoolseid läbirääkimisi ja regionaalseid läbirääkimisi, kuid nagu öeldud, see küsimus on arutusel ka WTO-s. nüüd roheliste nimel saab sõna proua Lukas üheks minutiks. Want... suur aitäh! ma tahtsin rääkida korporatiivsest mõjust Euroopa Liidu kaubandusele ja selle sõltumatusest. Te ütlete, et sõltumatus, autonoomsus, et need on väga tähtsad ning et samuti peab Euroopa Liidu kaubanduspoliitikas kuulama kõiki sidusrühmasid ja arvesse võtma kõiki kolmandate poolte huvisid, kui need on. Need on väga, väga tugevad sõnad ja me kahtlemata asume hoolikalt jälgima, kas te neid äh, ka päriselus jäl-, järgite. sest äh, te soovite ju teha koostööd ülejäänud komisjoniga ja täita Lissaboni lepingust tulenevat. nüüd on meil võimalik saada kaubanduse peadirektoraadi dokumente ja me teame, et Business Europe on pidanud vähemalt seitseteist äh, kohtumist, kuid äh, sinna ei kutsutud eriti palju huvilisi. kuidas te siis saate tagada, et kui me hakkame neid strateegiaid uuesti üle vaatama, et siis tõesti kõik äh, saavad selles kaasa rääkida? I think this is a matter of uh, of personal integrity. kõige tähtsam on see, et inimene oleks aus minul ei ole mingit äh, probleemi sellega, et ma võiksin selgitada täiesti ausalt ja avameelselt, kes kellega kohtub, millises talituses. mul ei ole midagi varjata ka lobistide koha pealt. muidugi on lobistide töö tähtis. olen Business Europe'i esimehega korra kohtunud. ilmselt ma kohtun temaga ka tulevikus ma olen täiesti valmis konsulteerima kodanikuühiskonna esindajatega ja kodanikuühiskonna algatuse tõi ähm, esile äh,, tähendab, selle algatas juba Scala Mi juba umbes kümme aastat tagasi. me peame vaatama, mis on läbirääkimiste käigus tõeliselt kaalul ja selleks loomulikult on vaja läbi rääkida kõikide sidusrühmadega ja kõigil peab olema võrdne võimalus osaleda. lisaküsimus. väga tore, et te ütlete võrdselt osaleda, sest tegelikult me ei räägigi ju sellest, et lobistid ei pääse löögile, vaid sellest, et lobistidel on erinevad võimalused. kui te olite Belgia välisminister ja tegelesite ka väliskaubandusega, siis te olite Belgia Kaubandusnõukogus, kus te äh, kohtusite erinevate kaubanduse esindajatega ja samal ajal oli olemas ameti, paralleelne ametiühingute esindajate liit. kas te võite lubada, et nüüd, kus te olete kaubandusvolinik, suudate te välja töötada tasakaalustatuma mudeli, mis on kõigi suhtes õiglasem? ma ütlesin juba debati alguses, et liikmesriigi ja Euroopa Liidu rollid on tegelikult erinevad, kui me räägime kaubanduspoliitikast. liikmesriik peab ennekõike oma kaubandust edendama. ja toona lõin ma tõesti ettevõtete liidu selleks, et ma saaksin ettevõtete esindajatega rääkida, mismoodi paremini edendada Belgia kaubandust. ja minu ähm, järeltulija ähm,, see, kes minu tööd jätkab, kahtlemata jätkab ka seda välisministrina äh, pidasin ma konsultatsioone ka kodanikuühiskonna esindajatega. Mm, kohtusin nendega kaks korda aastas. arutasin üldisi välispoliitilisi küsimusi, mis olid Belgia jaoks toona tähtsad. ja minu uksed olid alati avatud, nii et kui keegi tahtis tulla minuga midagi arutama, siis ta sai seda teha ja täpselt samamoodi kavatsen ma käituda ka praegu. aitäh! sellega on lõppenud äh, komisjoni liikmete küsimuste esimene voor ja me läheme teise vooru juurde ja teises voorus saavad kõigepealt sõna ähm, nii-öelda kutsutud komisjonid ehk Arengukomisjon ja Väliskomisjon ja esimesena proua Stifler TV-st. Teil on üks minut. Euh, euh, aitäh. ja WTO lepe on ju sõlmimisel. milliseid meetmeid te kavatsete rakendada selleks, et AKV riigid oleksid suutelised tootma konkurentsivõimelisi banaane? aitäh kõigepealt väga tore, et me oleme banaanide asjus kokku leppinud. sest kui me tahame Doha arenguvooru lõpule viia, siis on vaja banaanide asjus kokku leppida. kõige ähm, tähtsam on, et kokkulepe on olemas. sest selleks et WTO-s läbirääkimisi pidada, peavad tariifide määrad olema selged, banaanide puhul oli selleks kolmkümmend viis protsenti. teiseks aga oleme me kokku leppinud eraldada kakssada miljonit eurot toetust AKV riikide tootjatele. ja mis puudutab Euroopa enda toodangut siis ka siin on ette nähtud meetmed. sest Euroopas on äärepoolseid alasid, kes vajavad rohkem abi eh, ja nende jaoks on välja töötatud nõndanimetatud roheline kast, kust siis makstakse otsetoetust erinevatele tootjatele uh,. Now the representative of AFEA. ja nüüd saab sõna välisasjade komisjoni esindaja härra Mertša. Yes, Pašku. härra Pašku. Correct, thank you very much um.... suur aitäh. kui olete loonud kõrge esindaja ametikoha, siis see peaks näitama, et Euroopa Liit on välisasjades nüüd sidusam ja ühtsem ja selline ühtsus on väga tähtis meie esindatuse juures. Te juba ütlesite, et WTO küsimustes te teete koostööd kõrgetasemelise esindajaga. aga ma ikkagi tahaksin teie käest küsida, kas teil on seisukoht äh, partnerluse koostöölepingute äh, suhtes võrreldes siis vabakaubanduslepingutega? Äh, kuidas te kavatsete neid kahte küsimust käsitleda? aitäh! The difference is that peamine eris, erinevus seisneb selles, et vabakaubanduslepingute puhul on kõige tähtsam komponent äh, kaubandus, seega see on rohkem kaubandusvoliniku teema, aga partnerluse koostöölepingute puhul on kõige tähtsamaks läbirääkijaks kõrgetasemeline esindaja, see on põhiline erinevus. ja kas ma tegelen vabakaubanduslepingute või partnerlus- ja koostöölepingute või sarnaste lepingutega. Äh, see on poliitiline otsus. ennekõike tuleb vastu võtta poliitiline otsus ja selle otsuse teeb muidugi nõukogu ja otsuse tegemiseks peab enne ettepaneku tegema komisjon. näiteks kui me arutame partnerluslepingut Venemaaga siis kaubandusaspektide puhul on loomulikult oluline, et me saaksime läbirääkimistes tõeliselt osaleda, kuid ennekõike on see, on ka see poliitiline otsus. kõnelejad katkestatakse Äh, jah, tegu ei ole mitte ainult kaubandusega, tegemist on tegelikult ka teiste asjadega, isegi kui me räägime ainult kaubanduse aspektidest, see kõik on äh, keeruline. lisaküsimus. ja just sellepärast mul ei olegi mõtet rohkem küsida, aitäh no.. aitäh ka teile, härra Pašku. me läheme edasi äh, te-, järgmise ploki juurde, milleks on meie komisjoni liikmete küsimuste teine voor ja esimesena saab sõna härra Zahradil. Chairman, uh, this suur aitäh! seekord tahaksin esitada tehnilisema küsimuse. siin on palju räägitud Lissaboni lepingust. mitte kõik meist ei armasta seda lepingut, kuid see leping nüüd jõustus, ta kehtib ja seega on loodud välistegevuse äh, teenistus minu meelest teeb sellise teenistuse olemasolu asjad keerulisemaks, mitte lihtsamaks. ja seetõttu ma soovingi härra volinikukandidaadilt küsida, ehm, kuidas teie arvates saaks kooskõlastada ja koordineerida äh, kaubanduse peadirektoraadi ja välisasjade teenistuse tööd selliselt, et kaubandus oleks äh, kõikide välissuhete keskmes. näiteks kui me räägime kohalik, kohalikule turule pääsemisest, siis turuküsimustega tegelevad inimesed istuvad samas ruumis, kus välistalituse spetsialistid. mida te sellest arvate? kaubandus ei ole osa välissuhete teenistusest, need on kaks eraldiseisvat asja, sest meil on ähm, ainupädevus ainult kaubanduse osas. kuid teisest küljest on väga oluline, et me saaksime hästi läbi välis, välisasjade teenistusega välistegevuse teenistusega. see teenistus asub Brüsselis ja samuti on tema esindused teistes riikides. <clears throat> teatud riikides on olemas loomulikult ka kaubandusdelegatsioonid ja kui need on olemas, siis nad teevad koostööd Euroopa välisteenistuse esinda-, esindustega ja äh, juhul, kui need kaubandusdelegatsioonid on olemas, siis nad siis nad on vastutavad äh, kaubanduse peadirektoraadi ees. ja veel kord, on väga oluline, et me teeksime tihedat koostööd Euroopa välisteenistusega. ja ma ei karda, et need asjad hakkavad segi minema, sest mul on kogemust äh, ka diplomaatilise tööga välismaal, erinevate saatkondadega, ma tean, kuidas äh, saatkonnad töötavad Mm, ja kui te vaatate näiteks saatkondade tööd, siis te näete, et erinevad teemad on seal väga hästi kombineeritud ja probleeme ei esine. seega ma arvan, et ei teki probleeme. aitäh ja lisaküsimus. jah, ma tahaksin küsida öö, vähema reguleerituse tõttu härra Barroso on rääkinud paremast reguleeritusest. kuidas te kavatsete härra Barrosot aidata? Äh, näiteks äh, niimoodi, et te leiate sellised osad Euroopa õigusloomest, mis puudutavad kaubandust ähm, ja mis ei ole tegelikult kaubandusele, kaubandusele kasulikud ja mille siis võiks õigustikust välja võtta või seda muuta ma teen erandi ja luban teie lisaküsimust äh,, luban teie lisaküsimuse, ehkki see tegelikult ei ole seotud teie põhiküsimusega, nagu reeglid ette näevad. mul ei ole midagi selle vastu, et vastata. loomulikult pean ma härra Barrosot vast-, aitama, kuid lisaks sellele on ta ka minu ülemus. nii et ma pean tegema seda, mida näeb ette minu töö eeskiri ja minu tulevaste ülesannete ja eesmärkide kirjalik formuleering. näiteks jah, tõepoolest, kui ma leian, et õigustikus on mingisuguseid osi, mis ei ole kaubanduslikule, kaubandusele kasulikud, siis tuleb need kas eemaldada või neid muuta. ja muidugi teen ma koostööd erinevate valdkondade spetsialistidega Äh, kuid tuleb aru saada, et Euroopa õigustik on äh, ka kompromiss. nii et kui on mingeid kindlaid meetmeid, mida on vastu võetud, äh, siis nad on tavaliselt vastu võetud mingi põhjusega, ei ole võimalik öelda, et see või teine on kaubandusele kindlasti kahjulik. aitäh. The turn of uh, Mr Hiins. ja härra Hiins, palun, Euroopa vasakpoolsed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 peaks ütlema, et te olete küllaltki äh, sihikindlalt äh, väljendanud seda, te tahate minna kaugemale, teha kiiremini, rääkides turgude avatusest ja lõimumisest äh, vabakaubanduslepete ja koostöölepetega. kas ei ole reaalsus tegelikult see, et see võimaldab Euroopa Liidust pärit olevatel rahvusvahelistel korporatsioonidel ujutada üle kohalikud turud äh, pankrotti ajada kohalikud tootjad ja, äh, ja kaotab ära miljoneid äh, töökohti, nagu ma olen seda ka näinud, nii et kuidas te saaksite äh, öelda, et kiiremini ja kaugemale edasiliikumine tä ei tähenda midagi muud kui Euroopa suurettevõtete huvide Äh, kaitsmist. nii et kui te ütlete, et äh, äritegevus on äh, see, mis on oluline, kui tegemist on konfliktidega suurettevõtete ja töökohtade loomise ja isegi konfliktidega inimõiguste osas. I guess it, it could be that we have a somewhat ma usun, et meil ehk on natuke erinev arusaam selles küsimuses, kui kaks asja ma ei usu, et riik võib areneda arendamata oma majandust ja majandust ei saa arendada, kui ei arenda kaubavahetust. kui kaubavahetust ei ole, näiteks põllumajanduses, siis teil on äh, põllumajandus, mis, mis äh, ei suuda ka iseennast ära toita, nii et äh, tõepoolest ma usun sellesse, et äh, vaba turg on oluline. ning nagu ma olen kirjalikus äh, äh, vastuses juba öelnud, meie poliitika eesmärk on ka äh, edastada meie väärtusi, mis puudutab inimõigust, äh, keskkonda, kliimamuutust, töötajate õigusi ning see on äh, minu kaubanduspoliitika lahutamatu osa ja lisaküsimus kaubandus võib olla ka solidaarsuse alus, aluseks või võib olla sellise kiskjaliku suhte aluseks, mis ma arvan, et seda Euroopa Liit teeb. inimõiguste osas te olete öelnud, et alles peale poliitilist diskussiooni te mõtleksite selle peale, et kirjutate alla äh, lepingule, mis kaasab Kolumbiat. kas see ka,, kas ei ole selge, et kohapeal olevad inimesed Kolumbias, valitsusvälised organisatsioonid, näiteks alaline tribunal on juba selgelt öelnud, et Kolumbia valitsus ei käinud õigesti ning väga paljud rahvusvahelised korporatsioonid, kaasa arvatud Euroopa korporatsioonid, on mänginud oma rolli vägivallas äh, Äh, ametiühingu tegelast vastu äh, ja kellest kolmkümmend üheksa äh, on, on mõrvatud ning Euroopa äriettevõtted saavad sellest käitumisest kasu, nii et mida te võtate ette selleks, et uurida antud olukorda, enne kui isegi mõtlete Kolumbiaga kokkuleppe allkirjutamise peale? What I said uh, is that mida ma ütlesin, on see, et me ei uh,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 et enne kui me, me, me ei hakka seda lepingut äh, isegi esialgselt heaks kiitma, allkirjastama seda rääkimata, olles vaadanud üle põhilised küsimused, kuid on olemas juba inimõiguste valdkonnas säte, kus võib võtta ette meetmeid, äh, kui on tegemist inimõiguste valdkonna probleemiga, nii et, äh, nii et tõepoolest me isegi antud lepet ei paraf-, investeeri enne, kui need valdkonnad on põhjalikult läbi vaadatud. nii edasi, järgmine on siis äh, härra Bannermann. Eh, eh, eh. suur aitäh! ma tunnen ennast tõepoolest kui sugulane volinikuga, sest et parteipoliitiliselt on meil selja taga väga sarnane ajalugu. Äh, Lääne-Balkanil härrade koht äh, tekivad äh, mitmesugused konglomeraadid, turu hõlvamised ja see tegelikult ei sobi üldse äh, Äh, meie poliitikaga kokku seda äh, ja see on seda olulisem, et need riigid äh, selles piirkondas soovivad astuda Euroopa Liidu liikmesriigiks. Te ju ise ütlesite ka, et tunnete seda problemaatikat ja loomulikult olete kindlasti mõelnud, mida selles osas ette võid võtta. jaa, te räägite äh, suurtöösturitest ja kartellidest. jah, ikka ja jälle on katseid eh, kartelle moodustada turumajanduses, see ei ole kellelegi uudiseks, kuid kuid mis siis saab, kui need riigid soovivad astuda Euroopa Liitu? ma arvan, et siis on meil piisavalt vahendeid, meil on oma konkurentsipoliitika põhimõtted, mis on piisavalt selleks, et neid tasalülitada ma olen veendunud, et just Euroopa Liitu astumine öö, ja protsess, astumisprotsess kui selline hoolitseb selle eest, et turureeglistik tõepoolest hakkab toimima. lisaküsimus? Clementie, meneer de voorzitter, want mijn vraag wijkt nu enigszins af van de vorige. minu küsimus on eelnevast veidi erinev, kuid möödunud aastal me nõudsime komisjoni teatist selle kohta, mis puudutab äh, laste tööd ja võitlust äh, alaealiste tööle sundimise vastu ja ekspluateerimise vastu. härra kandidaat, millal siis see uurimus valmib ja millal tuleb selle kohta komisjoni teatis. esitasime selle kohta päringu, äh, päringuga detsembris ja sest meie riigis, minu koduriigis on see teema väga oluline. jah, aga palun seostage jätkuküsimus esialgse küsimusega. jah Euroopa Parlamendi palvel töötas komisjon välja laste tööd käsitleva teatise. see teatis on valmis ja see esitatakse siis nõukogule ja parlamendile, kuid ma arvan, et see toimub lähipäevil. ma, mulle tundub, et see peaks aset leidma proua Ferrero Valdneri ametisoleku aja vältel veel. ma hindan, et see oli kakskümmend seitsmes jaanuar, see on muuseas minu sünnipäev. aitäh teile ja nüüd saab sõna härra Zalewski. traktat Lisboni. suur aitäh, härra volinikukandidaat Lissaboni lepinguga on loodud Euroopa välisteenistus ja antud Euroopa Liidule uued pädevused seoses välisinvesteeringutega. ma tahaksin küsida, kuidas me neid uusi instrumente kasutame? kaitsmaks majanduslikke huve ja ka investeeringute huve, mis erinevatel liikmesriikidel on. juhul, kui kolmandad riigid meie huve rikuvad, kuidas me nende instrumentide abil saame ennast aidata? ma ei räägi siin ainult äh, tariifsetest tõketest, vaid ka mittetariifsetest tõketest, mille abil rünnatakse konkreetseid uusi liikmesriike. näiteks erinevad Euroopa Liidu, erinevate liikmesriikide ähm, ettevõtted investeerivad kolmandates riikides ja neid rünnatakse, näiteks Venemaal. Is uh aitäh. investeeringud on täiesti uueks vahendiks, kuid muidugi tuleb vaadata nõndanimetatud suurt pilti. me peame lahendama väga erinevaid kaubandusega seotud probleeme ja tõenäoliselt lähitulevikus me hakkame investeeringutega seotuvaid küsimusi Äh, küsimusi ka arutama ja selle kohta saadetakse välja teatis. praegu on olemas investeeringute alased äh, lepingud, neid on umbes äh, tuhat ja me kavatseme need rohkearvulised lepingud ja kokkulepped kaotada. loomulikult peab säilima õiguskindlus, kuid tuleb läbi vaadata kõik need kokkulepped ja siis vaadata, millistes riikides alustada uute algatustega. ja kus meil on eelisõigused investeerimiseks. investeeringud kolmandates riikides on kahtlemata üks tähtsamaid teemasid, mida me peame arutama Ehm, üks tähtsamaid teemasid energia tarnekindluse äh, kõrval. ma tahaksin sellest tegelikult rääkida pikemalt, kuid härra esimees ilmselt ei luba uh,. lisaküsimus. lisaküsimus härra Zalevskilt. suur aitäh. mul tõesti on ka lisaküsimus, mis on seotud põhiküsimusega. vabakaubanduse kaitse ja vabakaubanduse kasutamine Euroopa Liidu väärtuste laiemaks tutvustamiseks. Te olete rääkinud Ukrainast ja vabakaubanduslepingust Ukrainaga. kas te leiate, et see konkreetne leping peaks olema täiesti autonoomne? ega peaks sugugi seostuma Ukrainas toimuvaga või vastupidi? kas peaks ehk olema nii, et kui me pakume Ukrainale soodsamaid tingimusi, siis see julgustab neid ka äh, rohkem reforme läbi viima, oma turgu muutma vaba, vabaks turuks, tõeliselt vabaks turuks ja nii edasi. Ehm, see vabakaubandusleping, mida me praegu Ukrainaga arutame, on tegelikult osa suuremast paketist. ja äh, see pakett hõlmab ka väga tähtsat poliitilist peatükki, kuid äh, vabakaubandusleping äh, on kahtlemata väga tähtis energiatarnekindluse eh, koha pealt, sest Ukrainat peetakse eh, prioriteetseks piirkonnaks ning samuti on vabakaubandusleping seotud eh, tööjõuküsimustega ja keskkonnaga. nii et ei ole mingisugust lihtsat lähenemisviisi, mis keskendubki ainult konkreetselt kaubandusaspektidele. ka Lõuna-Koreaga on hiljuti sõlmitud leping, kuid Ukraina puhul on äh, tegemist väga tähtsa lepinguga, mis seostub energiatarnekindlusega. härra Kutaš, härra Kutašnov, nüüd palun suur tänu, ma tahaksin arutada väga olulist teemat, mida te juba mainisite sissejuhatuses, kuid teil ei olnud võimalust seda teemat laiendada, nii et ma tahaks teile selle võimaluse nüüd anda. ja siin ma räägin keskkonnast äh,, tööõigusest ja põhimõtte äh, ja põhilistest inimõigustest, mida te mõtlete nende kriteeriumide automaatsetest kaasamisest, äh, kahepoolsetest ja mitmepoolsetest lepp-, kokkulepetest, Automatic... kui te mõtlete automaatset kaasamist, et, et kas me nende küsimustega tegeleme, siis vastuseks on jah ja äh, me taha, jälgime ka seda, et tulemus tõepoolest selles leppes ka peegeldub, kuid teiselt poolt ma ei usu, et te võite rääkida automaatsusest sellisel viisil, jah, et äh, need äh, sätted oleksid identsed kõikides lepetes, sest arengutase on äh, riigiti erinev kuid ma täiesti kindlalt usun seda, et meie peaksime kasutama kaubanduspoliitikat oma väärtuste edasiandmiseks. tegemist on tasakaalupüüdlusega ning ma tõesti usun, et kaubavahetuse abil me saame arendada äh, Äh, inimõigusi äh, oma kaubanduspartnerite juures, see ei ole küll automaatne asi, kuid te äh, võite, seda me püüame arendada ning siin peaks ka kaasama viited ILO lepetele, mis puudutab tööjõudu ja nende lepetest mitte kinnipidamine peaks tooma kaasa omad tagajärjed. ma usun ka seda, et me peaksime jälgima ka keskkonnaküsimusi Äh, jällegi, vaadates antud äh, riigi tingimusi, see peaks olema kindlasti suur osa meie läbirääkimistest, kuid samas meil on tegemist ikkagi kaubanduslepetega ning eesmärgiks on arendada kaubavahetust, kuid äh, pidades silmas ka neid elemente, mida te just mainisite. lisaküsimus? jään sama teema juurde, kuid tahaksin seda nüüd arendada edasi. juba Ameerika Ühendriikides on äh, vastav äh, kaubandusseadus äh, kaks tuhat kaks vastu võetud ja see äh, on sisse viidud uued standardid uute kaubanduslepete jaoks. mida te arvate, mis võiks olla komisjoni poolt vajalik tegevus selleks, et Euroopa Liidu edasi viia uue kaubavahenduse ja kaubavahetuse ja globaliseerimise mudeli juurde? ma ütleks teile järgmist, et minu arvates on väga oluline, et sellised teemad kui me räägime Ameerika Ühendriigist ja Euroopa Liidust, et meil oleks ühesugune lähenemine selles ulatuses, et ähm, äh, ka Ameerika Ühendriigid äh, liiguvad selles suunas, suunas, et äh, neid punkte kaasata oma lepit-, lepetes, mitte ainult, et neid kaasata, aga teha seda sellisel viisil, et nendel oleks ka tegelik mõju. ja siis on lihtsam Euroopa Liidul teha sama asja, sellepärast et kaubandusvaldkonnas meil on väga palju konkurentsi Äh, konkurentsi kaubanduspartnerite vahel ning ma usun, et on tõepoolest väga oluline, et Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid kasutavad samasugust lähenemist koos oleme rohkem kui viiskümmend protsenti maailma majanduses, kui me tahaksime standardi paika pan-, panna, siis me peaksime seda tegema koos. ja nüüd härra Faavo. Eh, Senor candidato a... aitäh! lugupeetud härra voliniku kandidaat, te ütlesite, et teatud Euroopa tööstusharud, tekstiili ja autotööstus näiteks ei peaks olema mures Koreaga sõlmitava lepingu pärast. vaatamata sellele leian, et me peaksime olema niimoodi väga ette, selles olukorras väga ettevaatlikud, selleks et me ei looks mitte tulevikuks äh, pretsedenti, kui me ei tea, mida sellises olukorras tegema peaksime, kuidas te sellesse suhtute? teiseks, kui me räägime kaubandussuhetest Ameerika Ühendriikidega, kui me räägime kaubandussuhetest Ameerika, kui me räägime andide äh, Liiduga sõlmitavast paktist eh, või teistest läbirääkimistest, mis puudutasid näiteks eh, banaani suurust, kuidas te kavatsete nende, nende läbirääkimiste käigus saavutatud eh, seisukohtade kaasamist tulevikus sõlmitavatesse lepingutesse? me peaksime vaatama, kuidas me saame konkreetsetes lepingutes eh, eh, eh, arvestada tolli tagasimakse sätteid. me ei saa lihtsalt tühja koha peale, kuni senini, kui sellises, senistes kaubandussuhetes seda pole olnud, niisuguseid nüansse sisse kirjutada. samas näiteks, mis puudutab äh, Kolumbiat, siis Kolumbia puhul see ei oleks uus faktor äh, ja kui me räägime andide pakti äh, ühest liikmesringist nagu Hondurasest, siis siin me peame olema väga täpsed, äh, peame endalt küsima, kas me oleme valmis ähm, Hondurasega lepingut sõlmima, kas me oleme valmis alustama kaubandust Ladina-Ameerikaga nii, et me kaasame sellega Hondurase äh,. asi on ju selles, et sealses riigis valitsev poliitiline olukord on niisugune, mis sunnib meilt endalt küsima, kas see oleks õige samm Äh, see on loomulikult poliitiline küsimus, see on poliitilise vastutuse küsimus ja sellega küsimuse esitan ma loomulikult parlamendile. referente a, a Colombia que existe en la clausula de salvaguardia. härra volinikukandidaat, te rääkisite Kolumbia puhul ka kaitseklauslist. viis aastat pärast lepingu sõlmimist. kui te leiate, et see leping ei ole piisavalt tasakaalus, mis siis saab äh, tähtsatest tööstusharudest Euroopas? Te ütlesite Kolumbia oma küsimuses. Te mõtlete ikka Koread ja,? jah, jah. põhjus, miks tolli tagasimakset üldse arutatakse e-, ja miks seda arutatakse viis aastat hiljem, e, ka mina küsisin enda käest, miks. aga see on nii sellepärast et selleks ajaks ei ole enam tariife. niikaua, kuni on tariifid, ähm, läheks tolli tagasimakse ju tariifide põhimõttega vastuollu ja see, ja see ajaline piir on seatud just sellega seot-, seotult. aitäh! sõna saab proua Desarnes Aldest. aitäh! Te ütlesite korduvalt, et teie jaoks on rahvusvaheline kaubandus mitte eesmärk omaette, vaid instrument selleks, et ellu viia erinevaid poliitikaid ja saavutada teatud eesmärke. ma jagan teie arvamust, kuid kas see on teie äh, need on teie kavatsused või te olete tõepoolest valmideks reformideks. me peame reform re,, reegleid reformima, ta nõuab meie käest sotsiaalne keskkond, majanduslik olukord, kas te olete tõepoolest reformideks valmis, jah või ei? ja te rääk-, pühkisite oma tegevuse alguses laualt süsihappe, süsihappegaasimaksu kui sellise ma ei tea, kas see oli õige samm, kuidas te seda praegu hindate ja öö, äh, jah, ma olen kindel, et me peame seisma muudatuste eest läbirääkimises läbirääkimistel WTO-ga, kui Doha arenguvoor on lõppenud. praegusel etapil, läbirääkimiste praegusel etapil ei oleks seda õige teha nüüd kõik need küsimused, mis puudutavad keskkonnakaitset, inimõigusi ja nii edasi siis äh, siin midagi konkreetset ära teha väga kiiresti on väga keeruline no te olete ilmselt seda kogenud ka oma äh, koduriigis juba seda, sellepärast et teil oli säärane äh, CO2 maks ja teie äh, põhiseaduskomisjon tühistas selle sellepärast, et nii ei olnud tagatud kodanike võrdsete kohtlemise öö, printsiip ja tulevikus puutume selle probleemiga senisest tunduvalt teravamalt kokku ma ei tea, kas me jõuame selleni, et võetakse vastu muudetud seadusandlus. me oleme ju väga sageli puutunud kokku sellise olukorraga, kus me langetame otsuseid, mille tagajärjel ei ole tagatud kõigi kodanike võrdne kohtlemine, meil ei ole, äh, me ei ole tagatud võrdne kohtlemine tervikuna ja puhkevad kaubandussõjad. ma ei usu, et niisugused kaubandussõjad aitaksid kaasa meie majanduse arengule Te rääkisite ka mõjuhinnangute uuringutest, jah, me oleme neid läbi viinud, kuid eh, küsimus on alati selles, kas asjad on elluviidavad või mitte. À, à mener davantage d'évaluation dans la politique conduite par l'Union européenne me peame tõepoolest Euroopa poliitikutena palju enam teha püüdma. Te olite arenguvolinikuid, ma arvan, et arengu ja väliskaubanduspoliitika äh, seis ja nende koostöö ei ole rahuldav. Äh, me teeme näo, nagu me teeksime midagi, aga arenguriikides kasvab vaesus, eeskätt Aafrikas ja need, see olukord püstitab loomulikult meie ette terve rea küsimusi. me peame endale äh, käest küsima, eh, kas me tõesti eh, lubame endale veel kaua seda, et me ei tööta välja uut poliitikat. ma olen tõepoolest püüdnud äh, ka varasema voliniku tegevuse käigus leida vastus küsimusele, mida saaks teha arenguriikide vaesuse leevendamiseks ja ma tegelikult vastust täna veel ei tea. Äh, loomulikult on oluline mm, äh, WTO-ga äh, läbirääkimised, Doha arenguvoor, eeskätt puudutab see kõige vaesemaid riike. Euroopa Euroopa turul on need kõige vaesemad liik, riigid ja olukorras, kus neil on juurdepääs Euroopa turule, maksuvaba juurdepääs ja ma loodan, et meil õnnestub nende jaoks see kehtestada ka teiste WTO liikmesriikide jaoks. me ei tohi vastu võtta midagi, mis töötaks nende riikidele vastu, kuid me peame samas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 Äh, arendada maailmakaubandust ja järgida vastavaid äh, nõude, mis puudutab äh, protektsionismi, sellepärast et et, et sest kui me vaatame keskkonnavaldkonda, sest kaubavahetus ise ju ei ohusta keskkonda, kaubavahetus võib kasutada keskkonna olukorra parandamiseks. kuid mina tahaksin teada, kuidas me võime siis paika panna meetodid, mis kaitseksid keskkonda ja samas annaksid kaasa suuremale kaubavabadusele. Kopenhaageni äh, konverentsil oli paljusid, kes tahtsid paari, panna paika uusi piiranguid kaubavahetusele, kuigi äh, see võib äh, takistada meie jõupingutusi vaesusevastases võitluses. kas teil on mõtted selle kohta, kuidas me saaksime saavutama eesmärk kliimakaitses, samas kaubavahetust vähendamata? ma pean olema nüüd märksa äh, rangem oma ajakavaga, sellepärast kümme minutit oleme ajakavast juba maas. üks minut vastuseks. suur tänu, üks äh, lähenemistest, mida me võiksime kasutada, on see, et me püüame jõuda äh, kokkulepetele, mis puudutab tegelikku vabakaubandust keskkonnakaupade osas, me võtame ette siit kõik tariifid, äh, kõik tõkendid maha. praegusel hetkel see ei ole võimalik WTO tasemel, kuid me püüame leida siis äh, sellekohast äh, riikide koalitsiooni, mitte ainult arenenud riike, vaid ka arengumaid, kes oleksid valmis sellises kavas osalema. kuid siin on ka raskusi, näiteks Brasiilia äh, leiab, et ka nemad tahaksid olla nimekirjas, kuid seda peaks põhjalikumalt arutama, sellepärast meil on tegemist erinevaid suhtumisi, mõned jätkusuutlikud, mõned mitte, kuid ma usun, et tõkendite kaotamine keskkonnakaupade osas ja mis puudutab keskkonnasõbralikke äh, tegevusi ja Äh, tehnika, äh, tehnoloogiat, siis oleks väga oluline, kui me peaksime selle tõlgendama siis äh, kaupadeks ümber WTO reeglite tõttu. järelküsimus? suur tänu! ma mõtlesin sellest võimalusest, et, et meil võiks olla ju olemas keskkonna vabakaubanduslepe, nagu meil see informatsioonitehnoloogia osas on olemas, ma tahaksin teada teie ideid. tahaksin ka äh, teada saada, milline on uus keskkonnaalane seadusandlus, sest see võib luua uusi mittetariifseid äh, tõkkeid. ja ma tahaksin teada, milline on teie arvamus selle kohta, kas me võiksime kasutada Euroopa kogemusi selleks, et võidelda äh, selliste mittetariifsete tõketega. Euroopas meil on olemas äh, ka vastav süsteem, mis aitab meil ebasoovitavatest tõketest lahti saada, ka kui see oleks ka hea võimalus, et me võiksime seda asja teha ka vabakaubanduslepetes, mis meil on juba olemas teiste riikid, riikidega, kuid tehes seda ka multilateraalselt, tagamaks, et keskkonnaseadused ei tekitaks uusi mittevajalikke tõkkeid kaubavahetuse jaoks. You want to uh, establish a market kui te tahate luua mingit turgu, siis kõigepealt tuleb tariifid kaotada seda me näeme ju ka Euroopas. kui tariifid on kaotatud, siis aga tekivad kohe asemele mittetariifsed tõkked, mis muutuvad järjest keerukamaks ja mida on järjest rohkem. me oleme seda näinud Euroopas. meil kulus kümme aastat, et need kaotada ja tegelikult kulub veel kauem et me suudaksime sedasama saavutada ka WTO tasandil, kuid selle küsimusega tuleb kindlasti tegeleda. ja teil on täiesti õigus, et kui vastu võetakse õigusakt, eh, siis ei ole õigusaktil mitte ainult mõnikord kõrvalmõjusid, vaid mõnikord on õigusakti eesmärk luua negatiivseid mõjusid seda on näha ju ka keskkonnaalasest õigustikust, ehm, mis on kokkuvõttes eh, vägagi protektsionistlik, kuid selles ei ole midagi uut. ja pole ka mingit põhjust, miks ei peaks nii olema. aitäh! härra Lange sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh! härra De Koht, ma arvan, et me oleme üksmeelsed selles, et kaubanduspoliitika Äh, ei saa äh, küsimuse alla seada Euroopa Liidu ühisväärtusi, muuhulgas äh, in, <clears throat> inimõigusi ja põhiväärtusi. kui möödunud aastal me rääkisime interneti kasutajate kaitsest selleks, et vältida nendele tõkete seadmist nüüd ma kuulen, et akta läbirääkimiste käigus Ameerika Ühendriikidega seatakse see Euroopa Liidu põhiväärtustest kinnipidamine taas küsimärgi alla. kas te võite kinnitada, et akta läbirääkimiste käigus ei kitsendata Euroopa Liidu põhiväärtusi? ja kas nende läbirääkimiste puhul oleks võimalik Lissaboni lepingut silmas pidades senisest suurem läbipaistvus? With respect to transparency, I think mis puudutab läbipaistvust, siis ma olen ilmselt juba vastanud. Ähm, sest äh, ma rääkisin sellest juba siis, kui ma kirjeldasin, mida ma kavatsen teha ja akta küsimuses jah, see on iseenesestmõistetav. ma jään akta juures telekomi paketi juurde. akta eesmärk ei saa olla võti, mis keerab kinni interneti ukse, see ei ole ka meie lähenemisviis. pigem on akta eesmärk ikkagi tõkestada kauplemist võltskaupadega. me tegeleme organiseeritud kuritegevusega, organiseeritud kaupade võltsimisega kindlasti soovime piirata sõnavabadust internetis. lisaküsimus. teine valdkond on ju meie sotsiaalne kooselu, meie sotsiaalsed väärtused, kui me sõlmime kaubandusleppeid riikidega, kus kehtib äh, palgadumping, kus on streigid keelatud nagu Lõuna, äh, nagu Lõuna-Koreas, siis loomulikult tekivad sellest konkurentsiväärastused eh, ja avaldatakse survet kogu sotsiaalsüsteemile, nagu me näeme autotööstuse valdkonnas. milliseid meetmeid te kavatsete rakendada selleks, et ole, säilitataks eh, tööõiguses eh, kehtivad normid ja meie sotsiaalsüsteem? väga kahju, et mul on ainult üks minut sellele vastamiseks kuid minu meelest on vaja kaubandust ja veel rohkem kaubandust selleks, et sotsiaalset äh, mudelit Euroopas alal hoida. on selge, et majanduskasv pärast majanduskriisi ei teki üleöö ja ei teki automaatselt, selleks on vaja aega ja pingutust. mida me kavatseme teha? meil on kaubanduskaitsemehhanismid, ma kavatsen neid kasutada, kui on tarvis, kui tingimused on sobivad, kui analüüsi tulemused näitavad, et on vaja, Äh, siis ma kasutan neid ja ma ütlen seda kõhklematult. vabakaubandusleping Koreaga, mida te ka mainisite, selles on sätted äh, töö, äh, tööjõu õiguste kohta. seal on konkreetsed viited ILO lepingutele ja ma kavatsen jälgida, kas neid lepinguid täidetakse. muidugi mitte ainult Korea, vaid ka näiteks Hiina puhul. leping, mida me Hiinaga läbi räägime ja mis on koostööleping. Äh, ma küll ei ole selles küsimuses ähm, mm, kõige tähtsamal läbirääkija positsioonil, kuid ma tean, et seal käsitletakse ka sotsiaalseid õigusi ja me kindlasti vaatame neid lähemalt. aitäh! sõna saab härra Papastamkos Rahvapartei fraktsiooni nimel. aitäh! Euroopa Liit on üks avatumaid turge üldse, kuid sama ei käi ju paljude meie partnerite kohta, äh, kellel on ikka kõrged tariifsed ja mittetariifsed tõkked. lisaks sellele, mis puudutab importi uutele turgudele, äh, siis sageli ilmneb majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnaalast dumpingut ning seda, et teised rakendavad vähem rangeid äh, kaitsemeetmeid see tähendab seda, et Euroopa tootja satub ebasoosingusse ning tekib ka risk Euroopa tarbijate jaoks. kas Euroopa Liit ei peaks välja töötama konkreetseid parameetreid selleks, et tagada tasakaalustatud ja kõikehõlmav tulemus äh, nendel WTO läbirääkimistel? This is a somewhat uh see on küllalt äh, mitmetahuline küsimus, ütleksin ma. aga Doha arenguvooru kohta võin vastata, et äh, tuleks ikka tagasi minna juurte juurde, tegemist on arenguvooruga. tuleb äh, tagada, et arenguvooru tulemus oleks kasulik arengumaadele. et arengumaadel oleks võimalik muutuda maailma majanduse inte-, integreeritud pärisosaks, see on meie põhiline eesmärk Euroopa Liit on võtnud just sellise hoiaku ja väga otsustaval moel. see ei ole mitte ainult põhja-lõuna probleem, see on ka lõuna-lõuna probleem. kogu see eristumine, ähm, kogu see ähm, arengumaade erinevatesse kategooriatesse jaotamine, kuid teisalt oleme me kahtlemata püüdnud arengumaid aidata ja püüame ka edaspidi ma tahaksin rõhutada ka seda, et alati tuleb tasakaalustada ühelt poolt kriteeriumite kehtestamine arengumaadele, mis on ju ainult ähm, mm, eeldatav, mida Euroopa Liit peab normaalseks ja teisest küljest anda arengumaadele võimalus majanduslikult areneda. ja samas need normid tõesti jagunevad erinevatesse kategooriatesse, nagu te ka ise nimetasite. seega meil tuleb leida mingisugune kuldne kesktee. ja ma arvan, et meil tuleb äh, arvesse võtta, et äh, arengumaad on erineva arengutasemega. lisaküsimus praegu ametis olnud komisjon töötas välja omapoolsed turule pääsustrateegiad. milline on teie tegevuskava? parandamaks praegust vabakaubandust ja mitmepoolset kaubandust. ma palun teil oma ajast kinni pidada. aitäh, kõigepealt turule pääsu kohta tegemist on väga äh, tähtsa osaga meie tööst. jah, see on kaitslik lähenemisviis, kuid kaitslikku käitumist on siin, kaitsvat käitumist on siin vaja. näiteks kui me mõtleme Egiptusele ähm, ja mm, mobiiltelefonide äh, turule toomisele meiepoolne strateegia näeb ette, et me õigusliku raamistiku piires lahendaksime erinevad regulatiivsed probleemid. see on osa kaubanduselust ja nii see ka jääb, aitäh. Time to listen to Mrs De Kaiser, uh, Socialists and Democrats. ja nüüd palun siis äh, proua De Kaiser. Monsieur le commissaire aitäh, härra volinik. viimase kuulamise ajal öö, demonstreerisite te oma legendaarset avameelsust. Te kaitsesite ennast hästi siis oli see lugu Kongoga, see üllatas meid. asi on ju selles, et hea valitsemistava, inimõiguste sest lugupidamise ja vot kõiki neid momente silmas pidada, kuid ja, ja te muudkui rääkisite ja, ja see on kõik õige. me peame sellega arvestama kas te tõesti usute, et te suudate kontrollida tekitatud kahju määra, näiteks kas või Kongo puhul? Madame de Kessel, je ne vais pas rentrer dans une discussion belgo-belge là-dessus. ma ei hakka äh, tegelema Belgia siseküsimusega ja sellealase diskussiooniga Belgias, kuid kuid kõne, mida pidasin parlamendi ees kuueteistkümnendal septembril, kui ma õieti mäletan, see võeti vastu aplausiga, ma arvan, et ka selle partei poolt, mida teie esindate. ma ei usu, et ma oleksin tagasi langenud kuhugi. kas teil on veel küsi-, täiendav küsimus? loomulikult ma tegelikult tahtsin lihtsalt öelda, et, et te peate olema tähelepanelik, kõikidel nendel otsustel eh, võivad olla negatiivsed tagajärjed, nagu näiteks Kolumbia puhul. kui me jätame kõrvale kõik olulised küsimused nagu inimõigused ja nii edasi. see on ühed tulemused, samas kui me selle kõik meie jaoks olulise temaatika kaasame, siis me võime oodata omapoolseid positiivseid öö, ähm, tulemusi. jah. ma usun, et mul on õnnestunud siiski täna oma seisukohta selles küsimuses öö, Eh, tutvustada ja see kõik ei puuduta mitte ainult Kolumbiat. see küsimus tõusetub ka lepingute sõlmimisel teiste riikidega. ja nüüd annaksin sõna siis proua Muskardiinile, eh, Rahvapartei. Di lei, ehm, lei è un uomo grandemente esperto e preparato. Eh, bera nella... jah, te olete väga hästi ette valmistatud, te olete oma ala asjatundja, kuid me, kui me räägime vastutest proua Saifile ja teistel, mis puudutab dumpingut, siis räägiti palju küll Doha läbirääkimisvoorust, ent me teame juba aastakümneid, et äh, kõik need asjad tegelikkuses ei toimi. ka oma kirjalikes vastutes rääkisite te palju WTO-st ja täna siin te rõhutasite, et te loodate Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelisele sisulisele tööle. seega äh, Te, ja siis, kui te vastasite küsimusele toodete geograafilisest tähistamisest, siis te rääkisite ka, et neid asju tuleb veel arutada, kuid oktoobris te sugugi ei rääkinud veel selgelt, kuidas te sellele nii olulisele küsimusele kavatsete tähelepanu pöörata. ma tean, et Itaalia on üks nendest riikidest, kus äh, seda teemat arutatakse, see on täiesti ka arusaadav, aga kui te peaksite aru saama ka sellest, et äh, selline määrus saab meil olla ainult siis, kui me jõuame kokkuleppele nõukogu ja parlamendi vahel, sest see on osa kaasotsustusmenetlusest. Äh, äh, proua Ashton on mõningad ettepanekud juba teinud, püüdes probleemidest üle saada, mina jätkan seda tegevust, sest ma usun, et see oleks väga äh, Eh, hea, kui meil selline määrus oleks ja selle nimel ma ka tööd siis teen. kuid eh, nõukogu puhul on siin tegemist arvamuste erinevusega ja äh, siin on vaja meil enamust. ja see enamus äh, ilmselt ei eksisteeri, kuid ma püüan ka selles valdkonnas edusamme teha ma usun, et on parem, kui te küsite selle küsimuse minu käest uuesti kahe kuu pärast, kui mul on siis äh, kogemusi antud teema osas? Eh, registriamo positivamente la sua buona volontà qualche mese. jah, me võtame positiivsena teadmiseks teie head tahet. jah, me kannatame need paar kuud, aga noh, tavaliselt on ikka nii, et meie siin parlamendis peame kiirelt otsuseid langetama ja kiiresti tegutsema. küll me kannatame nüüd siis selle paar kuud ka ära sest me peame ju suutma koostööd jätkata ja selle jaoks on vaja astuda täiesti konkreetseid samme. ma tahan väga äh, loota, et see, mis puudutab geograafiliste tähiste kasutamist Euroopa Liidu toodetel, leiab tõepoolest rakendust ja teiepoolset positiivset lahendust Äh, selle muuhulgas ka äh, loodame, et äh, teil õnnestub ühiselt koos meiega välja töötada programm, mis tõkendaks illegaalsete kaupade liikumist Euroopa Liidu turule, muuhulgas interneti kaudu. With respect to mis puudutab äh, määrust äh, kolmteist kaheksakümmend kolm, murd kaks tuhat kolm toll, siis äh, me vaatame selle määruse üle. ma usun, et Hollandi kaasus, kus me, mis puudutas geneerilisi ravimeid, et et äh, seda määrust on rakendatud äh, ehk mitte selle äh, määruse parimas mõttes, nii et ehk me peaksime siis seda määrust vastavalt ka täpsustama, garanteerides, et ravimeid ja geneerilisi ravimeid saab vabalt eksportida. mis puudutab äh, Äh, valmistajariigi määrust, siis äh, me räägime kaasotsustamismenetlusest ning äh, siin ei ole lihtsalt sõnadega tegemist, see on menetlus, siin tekivad viivitused ja võimalikud omaalgatuslikud ettepanekud osalejatelt, see on siis nõukogu ja parlament, siis on lepituskomisjon ja tulemus siis kas saavutatakse või mitte, aga kaasotsustamismenetlus sõltub parlamendist ja nõukogust ja nemad peavad omavahel kokkuleppe. suur tänu. ja proua Lukas äh, Rohelised. mina esitan küsimuse, sest kolleeg ei saanud äh, esitada äh,. tahaksin minna tagasi äh, Äh, siis akta juurde, mis on võltsimisvastane kaubanduslepe ja kui me räägime läbipaistvusest, sest parlament on nendest diskussioonidest eemale hoitud ja me ei ole näinud ühtegi akta peatüki eelnõud ja kaubandus peadirektorit ütleb, et osali-, osalejad varem leppisid kokku äh, salastatuse nõudel, kuid mina tean äh,, ma olen kuulnud, et see peaks olema äh, Ameerika Ühendriikide e-, äh, ettepanek, sest nendel on siis see kiirmenetlus, mida nemad oma administratsioonis kasutavad. kuid meil on hoopis teised teistsugused õiguslikud raamistikud ja Lissaboni leppe kohaselt äh, peab parlamendi luba, arvamust küsima ja meie peame andma oma arvamuse. kas äh, siis parlamendi koheldakse sarnaselt nõukoguga, et meie saaksime õigeaegselt väljendada oma arvamusi ning meie arvamustega arvestatakse. ja milline selle ettepanekul te kavatsete esitada eelnõu äh, parlamendile ja kas te, äh, te tõstate küsimusi, mis puudutab konfidentsiaalsusnõudeid ning nende nõuete vastavust Lissaboni leppega? If there is a confidentiality uh kui meil on tegemist konfidentsiaalsusleppega osalevate poolte vahel, siis äh, ma pean sellest kinni ja ma usun, ma pean sellest kinni pidama. kuid see ei tähenda, et meil ei saa toimuda diskussioon selle kohta osas, mis, mis akta on, millised on põhimõtted Euroopa Liidu jaoks ja oma vastustes ma äh, Äh, arvestan ka sellega, mis on seal kirja pandud, aga kui te osalete läbirääkimistel teatud tingimustel, te ei saa läbirääkimiste käigus neid tingimusi muuta. ma pean nendest tingimustest kinni pidama, kuid ma kindlasti äh, järgin, et teiega peetakse nõu, ma äh, arvestan parlamendi vaadetega kindlasti oma tegevuses. lisaküsimus. I wonder then if it was right to have ma mõtlesin just selle peale, kas oli õige, et neid äh, Äh, tingimused äh, aktsepteerida, ma saan aru, et see ei olnud teie, aga kas komisjon oleks pidanud äh, konfidentsiaalsusnõuetega nõus olema, võttes arvesse meie oma süsteemi, kus parlament peab olema süst-, tegevusest teadlik ja meil peab olema ligipääs täiele informatsioonile. minu küsimus on see, kas siis see konfidents-, konfidentsiaalsuse nõudega oleks pidanud me leppima ning kuidas te kavatsete meid kaasata, kui meil on tegemist vabakaubandusleppega Kanadaga ja seal on ka intellektuaalomandi peatükid Äh, kas me püüame siis leppida kokku Kanadaga, et meil oleks erinevad tingimused, et see ei jääks sinna konfidentsiaalsusnõuete taha pidama? ilmselt te teate, et äh, uus pädevus äh, kaubandusvaldkonnas on täiesti uhiuus see põhineb Lissaboni leppele ja seetõttu teil on kaasotsustamise õigus ja Äh, sõnaõigust ka lepetes. ma usun, et selline konfidentsiaalsuse nõue äh, vastas eelmisele süsteemile, mis oli täiesti erinev ja nüüd me peame siis äh, hindama, kas me saame neid tingimusi ümber vaadata, need küsimused te peate kindlasti esitama, kuid mõnikord te peate mõistma, et läbirääkimised on ainult võimalikud siis, kui te peate kinni teatud konfidentsiaalsuse nõuetest. tegemist on siis sellise tasakaaluharjutusega, mida me peame siis koos tegema, me Kanada osas meil on tegemist juba uue süsteemiga ja ma kindlasti äh, püüan teid kaasata, pidades meeles ka seda, et me räägime ju ikkagi kahepoolsest leppest ning see tähendab, et see on erinev mitmepoolsest lepingust oh,. sõna saab nüüd uuesti härra Zaradil. Eh, kolmas kord jääb ka viimaseks. kolm on kohtuseadus. olen kindel, et surve, mida avaldatakse inimõiguste järgimiseks arengumaades, kellega me teeme kaubandust, et see on eh, väga hea kuid samas võib ta töötada endale vastu. vaatame näiteks Sri Lanka näidet. Euroopa Komisjon äh, pani ette ähm, eelissoodustusrežiimi pluss ajutise külmutamise, kuid inimõiguste ja inimõiguste alane olukord ja terrorismivastane äh, võitlus Sri Lankal on tõesti paranenud. kuid ma tahaksin teie käest küsida, kas te siis kavatsete selle äh, selle külmutamise nüüd ka lõpetada, võttes arvesse, et Sri Lanka tõesti on ennast parandanud? see sõltub sellest, milline on asjade praegune seis. komisjon on läbi viinud põhjaliku analüüsi Sri Lankal toimunu kohta ja jõudnud järeldusele, et kolme ILO lepingut siiski ei täideta ning on teinud seetõttu ettepaneku nõukogule võtta vastu meede seoses äh, eelissoodustus, üldsoodustusrežiim äh, plussiga ning äh, kuue kuu pärast me vaatame seda olukorda uuesti. me vaatame, kas Sri Lanka on hakanud neid kolme ILO lepingut täitma. ma loodan, et nad seda teevad järgmise poole aasta jooksul ja sellisel juhul on meil võimalik leida ka selline lahendus, mis võimaldab meil mitte äh, neid meetmeid enam Sri Lanka vastu kasutada, kuid praegu on tõsist põhjust äh, öelda, et Sri Lanka on nende meetmete kasutamise nii-öelda ära teeninud ja me anname neile siis pool aastat aega, et vaadata, kas nad suudavad olukorda muuta. Äh. aitäh, lisaküsimus. aitäh me oleme varemgi kuulnud ja väga õige, et tuleb austada inimõigusi. väga tähtis on, et oleks riikides ka hea haldustava. vaatame näiteks Kongo näidet. Kongo kannatas pikka aega sõja all ja tegelikult on teisi samasuguseid riike veel väga-väga palju. Euroopa Liit ähm, arendab nendega kaubandussuhteid. kas on veel mingeid instrumente, mingeid vahendeid, mille abil aidata neil riikidel oma probleemidest üle saada? nii et neil tõesti õnnestuks äh, jõuda funktsionaalse halduseni ja selleni, et nad tõesti äh, austaksid inimõigusi. kas on äh, teil mingisuguseid mõtteid selles osas? praegu peame läbirääkimisi majanduspartnerluslepingute asjus ja ütlesin teile juba äh, kuulamise alguses, et need lepingud peaksidki olema äh, arengukesksed. et kaubandus peaks olema väga tähtsaks osaks ja et äh, me usume kahtlemata ka aid for trade süsteemi Aafrika ja Euroopa Liidu vahelised suhted ei puuduta ju peamiselt tariife. pigem räägime siin füüsilistest ekspordivõimalustest, logistikast, õigusraamistikust, mis võimaldab äh, kaubandussuhteid äh, omada. räägime kaubanduse hõlbustamisest, süsteemist nimega Aid for Trade ja nii edasi ja me kavatseme kindlasti kõiki neid olemasolevaid vahendeid tulevikus veelgi tõhusamalt kasutada. aitäh, sõna saab härra Ranstrov kuue NGL-i nimel. Komisjon. suur tänu, härra esimees ähm,, härra volinik. Teie ja teie kolleegid olete meid hoidnud tormi käes, meil valitseb ju suur majanduskriis ning kahe tuhande kümnendal aastal muutuvad probleemid veelgi tugevamaks, süveneb tööpuudus ning ähm, kõige, kõige parem moodus tööpuudusega võitlemiseks on innovats-, uute innovaatiliste lahenduste leidmine. sest sest meil on vaja uusi töökohti just, äh, just seoses äh, teadusuuringutega ja ma tahaksin küsida, mida teie kui volinik kavatsete teha selleks, et innovatsiooni tõesti paremini rakendada, et uusi innovatsi-, innovaatilisi lahendusi tõesti kasutusele võtta? aitäh! ma arvan, et komisjon saab midagi teha ja püüab midagi teha. vaatame näiteks mikroelektroonika revolutsiooni kõik leiutised on tegelikult Euroopa päritolu, kuid tööstuslik tootmine öö, äh, toimub tavaliselt mujal kui Euroopas kuid rohelise tehnoloogia puhul on nii, et äh, meil on innovaatilised lahendused, me saame äh, neid tooteid ka ise toota, saame turustada ja Euroopa Komisjon võib siin küll aidata, kuid ma arvan, et see on rohkem teiste kolleegide pärusmaa. Not... lisaküsimus. ma arvan, et see ei ole sajaprotsendiliselt tõsi. Neid tooteid turustatakse. ja tegelikult see on ikka ka teie valdkond. loodetavasti me saame saame ka uusi tooteid, uusi tootmisharusid tulevikus näha. Ehm, saame mõnes neist eh, ka juhtivale positsioonile tõusta, näiteks nanotehnoloogia, ökotehnoloogia. Eh, kõik need tehnoloogiad on midagi sellist, mille puhul tootmist saaks arendada ka Euroopa Komisjoni abil. Eh, sellisel juhul te räägite üldisest kaubandusraamistikust Ehm, me räägime siin NAMA direktiivist ja teenuste direktiivist, jah, tõsi, siin me saame abiks olla. ja nagu juba öeldud, töötame me selle kallal, et kaotada tariife ehm, keskkonnatoodetelt ja leida vastavaid kokkuleppeid. aga ma arvan, et teatavaid puudujääke valitseb just selles valdkonnas, kuidas innovaatilistest lahendustest jõuda tegelike toodeteni. see on kõige suurem lõhe, mis tuleb ületada. tegemist on väga huvitava diskussiooniga. aga ma usun, et praegu ei ole meil võimalik küll põhjalikult arutada, mida me teha saaksime. Again, Mr Dartmouth. suur tänu ja härra Dartmouth nii et teist korda võtan sõna, sest kolleeg ei saanud kohale tulla. kui äh, ma tohin seda öelda, et te olete väga muljetavaldava inimene ja see on olnud muljetavaldav äh, küsimuste ring. kolmekümne seitsmes küsimus, nüüd veel ei ole väga palju veel öelda. aga tahaksin küsida seda, te ütlete, et kaubavahetus peab olema laiemate poliitiliste eesmärkide teenistuses, nagu David Martin ütles varem. see on see hetk, kus te saate isiklikult oma arvamust avaldada, meie saame teie käest neid arvamusi küsida ja seega ma tahaksin küsida, mida te isiklikult näete kui Euroopa väärtus, äh, mida te, äh, millele te viitate ja mida te isiklikult mõtlete inimõiguste osas. üks asi, mida ma olen õppinud, on see, et inimõigus tähendab erinevate inimeste jaoks erinevaid asju. ja palun andke teada oma isiklik. Belief is that um, the ja minu isiklik arvamus on see, et Euroopas olev ühiskonna mudel on selline mudel, mida tuleb säilitada. see on, selle väärtust on võimatu hinnata, sest meil on tegemist vaba majandusega, kus on laialdane sotsiaalne kaitse, kus on ulatuslik inimõiguste kaitse mida me näeme ka Euroopa tasandil ja me oleme teadlikud, et me peame midagi ette võtma ka kliimamuutuse valdkonnas, me oleme selles valdkonnas liidrid, äh, keda küll teised Kopenhaagenis ei järginud, kuid me peame siis süüdistama neid, kes meid ei järgi, järginud, kuid ma usun, et meil on oma missioon arengu osas, me oleme liidrid ODA valdkonnas ja äh, seda peaks kõige horisontaalselt äh, Äh, rakendama ning ma tõepoolest usun, et meie ühiskond on väärtusepõhine ühiskond ja ma olen uhke, et ma olen selle osa. kuid äh, teie vastused viitavad sellele, et teie leiate, kaubanduspoliitikat peaks kasutama äh, instrumendi selleks, et eksportida Euroopa väärtusi teistele ühiskondadele, vähemalt niimoodi loen mina seda. ehk sooviksite seda selgitada? ja mina tahaksin veel lisada, et kaubanduspoliitika politiseerimine oli teie eelkäija tunnustähis ning mina tahaksin öelda omalt poolt ka seda, et Ühendkuningriigi poolt, olles, esindades siis äh, Äh, kuna me oleme Euroopa Liidus, siis meid esindab äh, kaubanduskomis-, äh, kaubanduspeadirektoraat, siis meid esi-, meid esindatakse nende, nende poliitikate kaudu. ja kas see politiseerimine jätkub, et kas te tahate seda kaubanduspoliitikat kasutada selleks, et oma arvamust Euroopa väärtustes eksportida, et millega ma juhuslikult küll nõustun, aga kas te kavatsete seda niimoodi teha? I don't see uh, why I would not be convinced of uh, values that are underpinning our on väärtused, mis on Euroopa ühiskonna alustaladeks ja meid eh, ka need väärtused inspireerivad, kui me eh, kui me korraldame läbirääkimisi ja kaubandus on ka osa nendest väärtustest ja väga, see on väga vajalik väärtus ja see ei ole mingi heategu, see on ainult siis heategu, kui te annate mingeid eh, lisatingimusi oma partneritele kuid äh, ma küll ei taha siin viidata nüüd oma eelkäijatele, äh, kuid ma peaksin ütlema, et äh, minu eelkäija igal juhul tegi head tööd, rääkides Mandelsonist. niisiis, härrased, oleme jõudnud küsimuste aja lõpuni, andes nüüd sõna härra Teorile ja kui lubate, siis ma teeksin öö, Äh, väikse pausi, õnnitledes äh, härra Teoralite sünnipäeva puhul suur aitäh, suur aitäh ka õnnitluste eest, lugupeetud härra volinikukandidaat, silmas pidades ASEAN-i ja Hiina uut vabakaubanduspiirkonda tekib loomulikult küsimus, kas me ei peaks ka Singapuri suhtes käituma teisiti kui ASEAN-i kuue liikmesriigiga, see oli esimene küsimus. teine, teine puudutab äh, toormevarustuskindlust. toorme on Euroopa Liidule vajalik, sest et osaleda öö, äh, äh, konkurentsis ja selle juures ma mõtlen siin mitte ainult naftat ja gaasi, vaid ka maake, liitiumi ja nii edasi ja seoses sellega on mul küsimus, milline on öö, toorme roll teie nähtuna isiklikult öö, selleks, et tagada Euroopa Liidu konkurentsivõime öö, ja tootlikkus? Uh, kõigepealt palju õnne ka minu poolt teile sünnipäevaks Singapuri puhul oleme jõudnud järeldusele, et praegu ei ole võimalik äh, vabakaubanduslepingut sõlmida ASEANiga äh, kui grupiga, seetõttu me oleme valinud kahepoolse lähenemisviisi ja liigume siis nii-öelda regiooni kaupa edasi. loomulikult on riikide olukorrad erinevad. mis puudutab tooret, siis muidugi on see tähtis küsimus. Äh, Hiina puhul on suurusjärguks üks koma viis miljardit aastas, üks koma viis miljardit eurot, neil on äh, ekspordi tollimaksud, äh, ekspordimaksud, neil on samuti minimaalsed ekspordikogused ja teised reeglid, millega me peame arvestama. meie jaoks on see aga probleemiks, mida tuleb lahendada ja seda lahendatakse kõrgetasemelises majandusteemalises dialoogis Hiinaga. Euroopa tööstuse jaoks on tegu võtmeküsimusega sest me peame saama tooret õiglase hinnaga ega tohi alluda mm, ebaausatele tavadele. lisaküsimus. Teie vastusest loen ma välja, et te peate seda teema küll oluliseks, kuid ma tahaksin ka siiski teada, kes saab olema selle juhtiv edasikandja komisjonis ja kas meil oleks tulevikus võimalik, palun au, oma komisjonis teiega sel teemal äh, diskuteerida ja tahaksin tänada seniste äh, kompetentsete vastuste eest. This is uh ma ei tea selle diskussiooni kohta komisjonis. minu meelest tuleb arutada kaubandusmeetmeid. loomulikult on sellel ka poliitiline sisu. kui toimub Euroopa Liidu Hiina tippkohtumine, siis kahtlemata arutatakse ka äh, seda küsimust, sest väga raske on eurooplastel mitte äh, väita, et see on täiesti tahtlik poliitika Hiina poolt võib-olla mitte poliitilises plaanis, kuid see on tahtlik poliitika selles mõttes, et soovitakse saavutada teatud majanduslikke eesmärke. kui eurooplased peavad maksma äh, kõrgemat hinda toorme eest, kui on turuhind päritoluriigis, siis on tegu moonutusega. see on kauba, kaubanduslik äh, äh, mo-, moonutus, kuigi mitte poliitiline strateegia. suur aitäh, sellega on küsimuste voorud lõppenud tegemist oli kahtlemata voliniku kandidaadi jaoks ähm, väsitava äh, ja keeruka äh, ajaga, sest äh, ta pidi andma vastuseid meie komisjonile ja Euroopa Parlamendile. mina esimehena soovin veel puudutada üht teemat, mida minu meelest tuleks sellel kuulamisel käsitleda millisel määral ja millisel moel on teie arvates võimalik seda komisjoni Euroopa Parlamenti seostada komisjoni läbirääkimismandaadiga tulevastel kaubandusläbirääkimistel? Te võite sellele vastata mu lõppsõnas, suur aitäh! Äh. Äh, suur aitäh ka teile, härra esimees. kõigepealt äh, soovingi tänada teid ja kõiki kolleege, kes siin viibivad, äh, kes võtsid osa kuulamisest ning sellest väga avameelsest diskussioonist, mille me praegu maha pidasime. lubage mul kõigepealt minna selle küsimuse juurde, mille teie mulle esitasite. ma arvan, et Ehm, tähendab, mandaadi osas teeb ettepaneku, teeb otsuse nõukogu, nii on öeldud Lissaboni lepingus ja minul ei ole siin midagi ehm, muuta ega lisada. kuid ma saan täielikult aru, et Euroopa Parlamendil on selle mandaadi defineerimisel väga suur osatähtsus. ja ma tagan omalt poolt kindlasti, et teiega selles suhtes nõu peetaks. ma selgitan teie komisjonile eraldi, mida ma pean selle mandaadi eesmärkideks, millised on poliitilised ja majanduslikud asjaolud, mida me oleme uurinud ja teil on kindlasti piisavalt aega koostada väga selge ja põhjalik resolutsioon ma arvestan sellega, kui pean läbirääkimisi nõukoguga, seega ma teen kõik, mis minust oleneb, et te oleksite mandaadi määratlemises võrdseks partneriks ning et te saaksite loomulikult infot ka läbirääkimiste kohta nende toimumise ajal, kuid me peame arvestama sellega, äh, mis on Lissaboni lepingus, Lissaboni leping saab toimida vaid siis, kui me sellest kinni peame. Äh, mul ei olegi väga palju lisada, Äh, sest me oleme nüüd äh, viimastel nädalatel käsitlenud mitmeid teemasid, millest mõned on väga keerulised, eriti kui olete juba viiekümne viie aastane. Äh, ma olen pidanud nõu erinevate talitustega ja küsinud neilt, millised on tegelikud probleemid, mis praegu nende ees seisavad. kuidas me saame tagada, et me tõesti saavutame vajalikud tulemused ja see, mida ma kavatsen järgmisel viiel aastal teha, muidugi eeldusel, et te mind ikka ametisse kinnitate, ongi tagada, et me siiski jõuame tulemusteni. ja et me suudame välja töötada, et me suudame kinni pidada kõige põhilisematest eesmärkidest, mis Euroopa äh, ühiskonnal on, kinnipidamine inimõigustest, tööjõuõigused, äh, kliimamuutustega arvestamine ning kahtlemata ka majanduskasvu ähm, saavutamine. majanduskasv, selle saavutamine ja jätkusuutlik majanduskasv on oluline ka ülejäänud maailmale. Ähm, sest ei ole ju tähtis mitte ainult see, et arengumaades oleks, oleks majanduslikku ähm, edukust, vaid seda on vaja praegu ka meil endal. jätkusuutliku majandusmudeli säilitamiseks peab uuesti tekkima majanduskasv ja see peab olema jätkusuutlik, me peamegi välja mõtlema, kuidas seda teha, aitäh!